l'ordre du jour appelle les déclarations du conseil et de la commission sur le dossier europe. nüüd euh, räägime euroopa strateegiast kahe tuhande kahekümnendaks euh, aastaks ja kõigepealt euh, sõna härra lopez garridole palun. lugupeetud proua president mul on hea meel rääkida väga olulisest teemast, mis on tähtis äh, nõukogule ja Hispaania eesistumisele. see on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. selle eesmärgiks on äh, kvaliteetne tööhõive ja majanduskasv. Äh, siin öeldi enne, et see on aastakümnete kõige hullem majanduskriis, mis on meid tabanud ning me peame tegema kõik selleks, et see majandus taaskäivitumine, mis Euroopa Liidus hakkab tekkima, nagu seda on öelnud ka komisjon oma prognoosides. ja samas me peame leevendama kriisi sotsiaalseid tagajärgi, kuid lisaks sellele peab tegutsema lühi, lähemas perspektiivis, nagu seda tehakse Euroopa Liidus ja Euroopa institutsioonides ning äh, lisaks sellele peab vaatama kaugemale kui see aastakümme, me peame garanteerida meie Euroopa sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkuse. tegu on kahekordse väljakutsega, mis on ähm, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia lahutamatu osa. me ei taha kannatusi enam, ei taha, et taas meid tabaks selline kriis, millel on nii rasked tagajärjed ja see tähendab ühtlasi ka seda, et meil äh, on vaja sellist äh, majanduskasvu mudelit, mis oleks kohandatud äh, uue ajajärguga, mis äh, oleks teostatav ja mida oleks võimalik kõigilt nõuda, mis tähendaks Euroopa Liidu poolset poliitilist ja majandust suurt kompromissi lähematel aastatel. Te teate, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tuli kõne alla mitteametlikult üheteistkümnendal veebruaril riigi- ja valitsusjuhtide poolt ning hiljem arutas seda Euroopa Liidu Nõukogu märtsis ning äh, seda on arutatud ka eri-, Euroopa Liidu Nõukogu erinevates instantsides ning kiideti, seda otsustati, et äh, seda lõpliku heakskiidu sellele, äh, sellele programmile annavad, äh, üle annab ülemkogu juunis ning siis pannakse paika ka selle strateegia täpne programm. see puudutab teadmisi, teadusuuringuid, koolitust, suuremat tööhõivet, sotsiaalset kaasatust tegu on viie olulise eesmärgiga, millest on kvantifitseeritud juba tööhõive seitsekümmend viis protsent ning seitsekümmend kaks protsenti kuludest, äh, äh, kuludest teadusuuringutele ning samuti kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärgid keskkonnakaitsele. see puudutab ka ähm, kooli äh, õpilaste õigemini meie alghariduse toetamist ja võitlust vaesuse vastu. ning eh, see on kõik seotud teatisega, mille komisjon võttis hiljuti vastu ning eh, see on lähedalt seotud ka Euroopa Nõukogu poolt märtsis vastu võetud otsustega. Eh, kahekümne, tuhande kahekümnenda aasta strateegia on on no, vastu võtnud äh, integreeritud suunised <clears throat> ning nõukogu, ECOFIN ja EBSCO peavad sellest äh, informeerima juuni ülemkogu ning samuti oodatakse Euroopa Parlamendi poolset avaldust. teiseks, me, meil on need äh, eel, üldised eesmärgid, millest ma enne rääkisin kuid äh, uus on siis äh, riiklikud, uueks aspektiks on riiklikud eesmärgid, mis üle kõik riigid peavad paika panema, mis on integreeritud Euroopa eesmärkidega, mille on vastu võtnud komisjon ja nõukogu. samuti on siin räägitud äh, takistustest, mis on majanduskasvule liikmesriikides. meie kavatseme keskenduda eelkõige sellistele probleemidele, mis kõige rohkem on mõjutavad siseturgu ja samuti peame tegelema kõige emblemaatilisemate initsiatiividega, millest kõige esimene eh, on digitaallahendaja ning eh, selle, seda arutab Euroopa eh, Meedianõukogu pärast komisjonipoolset teatise vastuvõtmist ning lõpetuseks ma sooviksin öelda, et see nõukogu oma eriinstantsides arutab äh, selle äh, äh, programmi lähimas tulevikus, näiteks haridusnõukogus järgmisel nädalal. töö muidugi ei lõpe juunis, kuid juunis käivitub see strateegia ja kuid see peab Äh, käivitust leidma ka riiklike äh, käivitusprogrammide abil ning loodetavasti see strateegia äh, leiab toetust, et ta realiseerub ning nagu ütles härra Van Rompuy, Euroopa Nõukogu mängib väga olulist rolli selle strateegia käivitamisel üheskoos Euroopa Komisjoniga. Nemad on kaks olulisemat institutsiooni selleks, et seda strateegiat ellu rakendada. Äh, ole-, selleks on ole-, olemas juba vahendid, meil on vaja ainult need vahendid kasutusele võtta, aitäh. suur tänu, härra Lopez Garrido, järgmisena saab sõna härra Barroso yes.. proua eesistuja, härra minister, lugupeetud parlamendiliikmed Euroopal on võimalus äh, valida mingi keskpärane lahendus selleks, et väljuda finantskriisist ja sellega seome ohtu kõik selle, mida me viimasel kuueteistkümne aastal oleme saavutanud, või siis on meil võimalik koostööd äh, süvendada Euroopa Liidus, kasutades kõiki meie käsutuses olevaid vahend, vahendeid. viimaste kuude sündmused eriti just äh, turgude ebastabiilsus, vajadus järelevalve asutuste reformi järele. see kõik näitab selgelt, äh, millised on meie valikud. me peame rõhutama Euroopa mõõtme olulisust enam kui kunagi varem ja meil on võimalus teha seda just nende eesmärkide abil, mis on välja toodud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. vaadates seda meetmete paketti aruka, kaasava ning jätkusuutliku majanduskasvu osas, sellel ei ole äh, teatud tingimustel mingit mõtet, sest äh, põhiline järeldus, mida me kriisist saame teha, on see, et me peame kõik koostööd tegema kõikidel tasanditel, kõikides valdkondades selleks, et täita lünki äh, seda näiteks finantsturgude järelevalve osas, selleks et taastada makroökonoomiline stabiilsus äh, ja tulla välja struktuuri, struktuuriliste reformidega, selleks et äh, tõepoolest tagada majanduskasv ning tööhõive äh, eesmärgid. nii et see terviklik lähenemine, ühelt poolt finantsturud, äh, valitsemine, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, kaasav arukas jätkusuutlik majanduskasv, ja globaalsete äh, reformide jätmine G kahekümnele, paljudel nendest äh, probleemidest on ka rahvusvaheline dimensioon, me peame kasutama kõiki võimalusi, mis on meie kasutuses, selleks et äh, kõikidel meetmetel oleks mõju ka teistele. ma ei taha nüüd tagasi tulla finantsküsimuste juurde, seda ma juba enne mainisin, kuid lubage mul nüüd mainida G kahtekümmet. G kakskümmend on olnud väga oluline finantskriisi, kriisist väljumiseks. ja eh, Euroopa Liit on andnud hoogu eh, G kahekümne tegutsemisele selles vallas, komisjon eh, on püüdnud tagada selle, et oleksid äh, äh, peegeldatud kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi huvid ja me kõik, äh, me teeme tööd selleks, et Toronto tippkohtumisel suvel edastaksime selge sõnumi kriisist väljumist strateegia osas. kõik olulised majandused mängivad siin rolli ja me peame tagama tasakaalu kõikide huvide vahe ning samal vaat-, samas vaatame, kust see kriis ähm, lahti läks. ja kõik G kakskümmend on muidugi huvitatud majanduskasvu taastumisest äh, ning ühtse väljumisstrateegia leidmisest, seetõttu ähm, majandusalane koostöö Euroopa Liidus ja G kahekümne sees on väga oluline selleks, et tulla välja koordineeritud lähenemisega Äh, muidugi ka finantsturgude reform on väga oluline teema, me peame endiselt avaldama survet äh, oma partneritele selleks, äh, et praegustest lubadustest kinni peetakse, selleks, et ühtsed tingimused loodaks kõigile tegutsejatele. peame vaatama seda, kuidas finantssektor saab finantssektori stabiilsuse taastamisel osaleda. meil peaks olema pankade stabiilsuse osas ülemaailmne kokkulepe ja peaksime edastama väga tugeva sõnumi ja seda peaks täiendama ka maks finantstehingutele. juba praegu on toimumas ettevalmistav töö ähm, G kahekümnes, kuid mitmed partnerid on selle idee vastu, samas me peaksime oma tegevusega edasi minema, Euroopa Liit peab ühtselt ja selgelt oma sõnumid edastama äh, Euroopa Liit on juba praegu oma kodutöö ära teinud ja me oleme püüdnud juba praegu jõuda kokkuleppele finantsteenuste osas. meil on vaja paindlikkust ning ähm, äh, loovat lähenemist nii siin parlamendis kui ka nõukogus. ja peame vaatama seda küsimust terviklikuna Te teate, et põhielemendid äh, strateegias võeti vastu juba märtsikuus äh, ja mitmel äh, korral on meil võimalik nendest rääkida olnud juba ka siin parlamendis. ennem kui me esitasime oma ettepaneku, oleme ka teiega konsulteerinud. nüüd on meil detailne mm, kava väljatöötamisele ja vajadus selle järele on muidugi selge, võttes arvesse ka neid arvamusi, mida on avaldatud eelnevatel aruteludel üks euroala äh, probleemidest on see, et äh, euroala vajab äh, koordineeritult läbi viidud reforme. majanduspoliitika koordineerimine on üks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kesksetest aspektidest juba enne oleme välja pakkunud suurema majanduspoliitikate koordineerituse ja see on selgelt vajalik selleks, et tulevikukriise vältida. see on olulise tähtsusega selleks, et taastada majanduskasv, luua enam töökohti ning tagada kaasav ning jätkusuutlik tulevik Euroopale. muidugi on väga oluline Äh, see, need eesmärgid, mis puudutavad tööhõivet, samuti keskkonnaalased äh, eesmärgid ja ka mm, erinevad äh, numbrilised eesmärgid, mis puudutavad näiteks haridust või koolist väljalangemist, nende osas lepitakse kokku kahe tuhande kümnenda aasta juunis ülemkogul, võttes arvesse komisjoni ettepanekut ja ma sooviksin paika panna arvulise e, eesmärgiga sotsiaalse tõrjutuse osas, me ei tohi lubada, et see tendents süveneks, et enam, e, enam inimesi tõrjutakse ühiskonnast välja ja loodame, et äh, parlament jagab meie pühendumust selles küsimuses. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peab olema tasakaalustatud ähm, dokument, muidugi me ei tohi siin ka turumajanduse põhimõtteid kõrvale jätta siseriiklikud eesmärgid aitavad meil paremini jälgida liikmesriikide edusamme eesmärkide poole liikumisel Euroopa tasandil. liikmesriigid ähm, seavad need eesmärgid koostöös komisjoniga ja need eesmärgid, nendes lepitakse kokku juunikuisel ülemkogul selleks, et nende ellurakendamine saaks kohe alata. komisjon tuleb, tuli välja omapoolsete suunistega eelmisel nädalal ja see, need on samuti osaks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, meil on kümme eh, kahekümne nelja asemel neid seekord ja see peaks aitama inimestel enam olla kaasatud sellesse protsessi ning muuta kogu seda protsessi läbipaistvamaks. ülemkogu peaks äh, toetama äh, neid põhimõtteid, millel rajanevad need integreeritud koondjuhised ja loodame, et äh, see siis võetakse vastu ka nii kiiresti kui võimalik parlamendis. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ei ole mitte ainult nimekiri võimalikest eesmärkidest, tegemist on reformikavaga võetakse meetmeid Euroopa tasandil ja eriti oluline on see, et reformid peavad aset leidma kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis, pidades kinni äh, lähimuspõhimõttest. Äh, selgelt peab kinni pidama seda, sellest, mida teha Euroopa Liidu tasandil, mida teha siseriiklikul tasandil. ja nagu ma ütlesin ka härra Lopez Garridole, on praegu teadlikkus liikmesriikidel suurem äh, selles osas, et äh, Euroopa valitsemistavasid äh, tugevdada ja loodame, et sellega on antud, sellele on antud ka tugevam põhi Lissaboni lepingu nimel ja et me liigume õiges suunas. siiani ei ole olnud piisavalt kaasatust sellesse mm, protsessi ja pole ka piisavalt tugevalt neid programme läbi viidud. ja me peame selle lünga täitma ja seda võimaldab meil teha just Lissaboni äh, leping ja teil kõigil on siin äh, keskne roll mängida selleks, et tagada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia edukus. Te saate seadusandjatena äh, kaasata ka kodanikke ja ka riiklikke parlamente, see on eriliselt oluline et Euroopa Parlament äh, loob äh, sidemed, tugevad sidemed äh, rahvusparlamentidega selleks, et meil ei oleks tegemist mitte ainult mingite üritustega äh, Brüsselis või Strasbourgis, vaid et me viime neid reforme läbi kõikidel ühiskonna tasanditel ja neid eesmärke peaksid jagama kõik äh, sotsiaalsed ja majanduslikud ähm, te äh, tegutsejad, sotsiaalpartnerid. Nende kaasatus on väga oluline ning ma tervitan kõiki neid avaldusi, mis on teinud peaminister Zapatero selles osas, mis puudutab vajadust kaasata sotsiaalpartnereid ja samuti peame me tagama äh, tugevama valitsustavade rakendamise nii kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia saavutamisel äh, kui ka järelevalve teostamisel, mis peaks aset leidma samaaegselt. ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peaks äh, tagama finantsturgude stabiilsuse, vaatama, kuidas on võimalik makroökonomilistele majandust, arengutele kaasa aidata nii et meil oleks võimalik saavutada kaasav, arukas ja jätkusuutlik majanduskasv. ja see on ainuke võimalus edasiminekuks, me ei saa rääkida äh, tõsistest majandusreformidest ning äh, siin äh, mikroökonoomika kuidagi eristada makroökonoomikast peame vaatama kõiki neid küsimusi terviklikult ning Äh, tuua kõik need instrumendid kokku ja see on ainuke võimalus usaldusväärsuse suurendamiseks meie strateegia vastu. ja äh, ma alustasin nende valikute väljatoomisega ja ma arvan, et äh, komisjon on väga selgelt aru saanud sellest, millise valiku me peame lakendama, peame lang-, langetama ja loodan, et ka parlament toetab sellest, tänan tähelepanu eest suur tänu, härra president ja, ja fraktsioonide kõnelejad saavad nüüd sõna. proua Wortmann-Kool, teil on kolm minutit, palun. suur tänu, proua president. härra Barroso, härra minister arutelu kaks tuhat kakskümmend strateegia osas on tulnud kohe pärast Eurotsooni valitsusjuhtide tippkohtumist puudutavat arutelu ja muidugi väga oluline on mõlemad Euroopa äh, haldustava parandamiseks. Teie olete rääkinud poliitika reformimisest, kuid peamine probleem seisneb selles, et äh, praegu on probleemi üritatud lahendada ainult läbi suurema avatuse tagamise, kuid Lissaboni eh, strateegiast tuleb õppetunnid saada ja lähenemine kakskümmend kakskümmend strateegia osas peab olema teistsugune. rahvapartei ootab ambitsioonikust komisjonilt, ambitsioonikust eh, Euroopa valitsemisüksuste toestamiseks kahekümne kahekümne strateegiaga. ja me tahaksime, et ka nõukogu oleks sama ambitsioonikas. me tahame tugevamat Euroopat, me tahame tugevamat juhi rolli Euroopa poolt. ja tulevased eelarveprojektid äh, peavad arvestama siis meie kakskümmend kakskümmend strateegiaga. parlament peab oma institutsionaalse rolli välja kandma meie tegutsemise eesmärgiks peab olema töökohtade ja jätkusuutliku Euroopa majanduskasvu tagamine. Eurotsoonis aset leidnud võnked näitavad seda, kui oluline on riigi rahanduse stabiilsus, eurostabiilsus ja finants- ja rahanduslik stabiilsus kuid peame mõtlema ka sellele, et me neid probleeme ei pärandaks edasi tulevastele põlvkondadele rahva, riigi rahandust reformimine on kakskümmend kakskümmend strateegia edu pant ja on oluline meie konkurentsivõime suurendamiseks, nii et volinik Rehn on oluline, et esitaksite ettepanekuid stabiilsuse kasvupakti toestamiseks. peame keskenduma ka ennetavale poolele, jätkusuutlikule riigi rahandusele, see kõik on ülioluline kogu selles strateegias. ning fraktsiooni nimel kutsuksin teid üles kandma komisjonina oma vastutust ja tulema välja ambitsioonikate ettepanekutega. Te võite meie toetusele loota. parlament omalt poolt peab mõtlema sellele, kuidas äh, suunata nõukogu ka sellele samale teele ehk siis kasvupaki, paketi toetamisele. väga hea on, et nõukogus on rakkerühm loodud, kuid ma tõesti loodan, et enne aasta lõppu veel nõukogu äh, kiidab heaks äh, komisjoni ettepanekud president, võimalused, mille pakub meile Lissaboni leping, äh, on äh, meile väga olulised ja meil ei ole aega raisata, me peame nendest kinni haarama, suur tänu ja proua Perez. proua president, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud nõukogu esindaja. side kahe arutelu vahel on intellektuaalselt sidet pidav kas see kõik reaalsuses samuti kajastust leiab, meie sotsialistide seas kahtleme selles. kui me vaatame eh, teksti, mille komisjon meile esitas ning mille te strateegilise partnerluse raames sooviks eh, vastu võtta enne juulit, enne kui enne kui parlament saaks oma arvamust avaldada selle kohta, siis see ei luba just eriti palju. peame mõtlema, siin on juttu järgmisest kümnest aastat, ei arutata seda, mida kujutas endast Lissaboni strateegia. milles on siis need muutused, härra äh, komisjoni president? kui me soovime adekvaatselt edasi liikuda, Eh, on see, et kui me soovime, eh, et kaks tuhat kakskümmend oleks edukas, me peaksime lähtuma sellest eh, praegusest olukorrast. me peame vaatama seda, kuhu me soovime minna ja kus me praegu oleme. praegusel hetkel on, valitseb Euroopas kõige rängam kriis, mida Euroopa Liit on näinud oma algusest peale, seda hullemat pole olnud. me ei saa seda, sellest mööda vaadata. me ei saa me ei saa kriisist väljuda, eh, kui me tahame ainult turunõudmistele järgi anda. me ei saa strate-, saame stri-, kriisist üle saada, kui me ei muuda olemasolevaid strateegiaid, me ei ole nii rikkad. meil on selline vahend nagu stabiilsus- ja arengupakt, meil on teisigi, meil on finantsperspektiivid kui me seda kõike selgelt välja ei ütle, siis me ei jõua omadega kuskile. ja kui me nüüd vaatame, milline meie lähtepunkt, siis äh, on meil põhjust muretseda. kõigepealt äh, meie, sotsiaaldemokraadid, palume, et, äh, et riigid ei peaks enam alluma äh, turgude spekulatsioonile. see puudutab mitte ainult Kreekat või üht või teist liikmesriiki, vaid kogu, tegu on dominoefektiga ja vabade käte andmisele spekulantidele. sellega seoses me soovitame stabiilsus, finantsstabiilsusvahendi äh, kasutusele võtmist, mis aitaks liikmesriike kaitsta sellise spekuleerimise eest, et nad saaks tegutseda nii, nagu seda vaja oleks teha et nad aitaks, et see aitaks neile võt-, majanduskriisist välja tulla ja sotsiaalset mudelit kaitsta. meie sotsiaalmudel on meie parim kaitse üleilmastuvas maailmas ja kui kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tähendab sellist eelarvepoliitikat, mis sotsiaalmaksu mudeli ära hävitab, siis Euroopa eh, langeb eh, ülemaailmse konkurentsi ohvriks ning äh, see tähendab seda, et me kõik oleme kaotanud ning me anname vabad käed teistele ma-, ma-, mandritele ja see ei ole sugugi mitte õige visioon tulevikust. no suur tänu, järgmisena saab sõna kolmeks minutiks proua Ekk. suur tänu. me oleme teadnud juba mitu kuud, et Kreeka olukord on raske. me teame, et et eh, euro kukub eh, meie silme ees väga kiiresti ja valitsuste võlad kasvavad, mitte keegi enam ei kõhkle, et Euroopa on tõsises kriisis, kuigi me arvasime, et oleme juba jälle uuesti jalul. seega tuleb tõsiselt vaadata meie konkurentsivõime probleeme, tootmisküsimusi ning kuidas tagada jätkusuutlik majanduskasv. selle asemel aga kemplevad Euroopa liidrid selle osas, mida teha kemplusteks pole aega, meil on vaja tegelikke samme ja neid on vaja praegu. ja kuivõrd tundub, et vastastikune surve nõukogus ei toimi, on äh, meil vaja äh, uusi reegleid äh, liikmesriikide aruannete hindamiseks, meil on vaja toestada kasvu- ja stabiilsuspakti, meil on vaja usaldusväärseid statistilisi andmeid, millele hinnangud rajada ja valitsustele surve avandamiseks tõukefondid ja teised Euroopa toetusvahendid peavad olema otseselt seotud äh, valitsuste suutlikkusega meile korrektset statistikat saata. teeme võrdluse, kui mõni väike talunik äh, poole hektariga eksib äh, taotlusavalduse tegemisel, kaotab ta igasuguse taotluse ja peab tagasi maksma aastaid talle makstud toetuse ja sellepärast me olemegi hea, häid valitsemistavasid nii palju taga ajanud, sest see peaks kehtima ka valitsustele. muidugi äh, häbi teeb meile ka see, et komisjon ei ole esitanud ettepanekuid, millest on räägitud juba aastaid. ja tuleviku plat-, kasvuplatvormi tagamiseks äh, peab Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias olema äh, rohkem tulevikku suunatud äh, lähenemist. me rääkisime läbi majanduskasvu pla-, eh, taastamise kava. enamus sellest on aga jäänud eh, jõustamata ja parlament palus ka varuplaani. aga sellist varuplaani ei ole. me oleme kokku leppinud eh, uues plaanis uute tehnoloogiate toetamine kuid, kuid viiskümmend protsenti sellest konkreetsest plaanist, mis on ju oluline strateegiline vahend, on puudu ja meil on ka CO kahe kärpimise plaanid äh, toetamaks energiatõhusust. nii et ma kutsun üles äh, valitsusi, komisjoni ja nõukogu panema selle äh, kärpekava prioriteetide sekka tegutsemist tuleb hoogustada, sest praegu see tulemusi ei too ja meil on vaja energiatõhususe tegevuskava, mida me oleme pikisilmi oodanud, meil on vaja energia infrastruktuuri alas ettepanekuid, e, mis tooksid meile e, kiired rongid, e, nutikad võrgud ja Euroopa-ülesed võrgud ja raha on vaja, on vaja tagada tehnoinnovatsioon. on vaja julgustada strateegia kujundamist sotsiaalse tõrjutuse vastu ning soolise süvalaiendamise eest komisjon peab oma vastutust kandma ja peab lõpule viima selle, mille me koos oleme alustanud. ja nõukogu peab lõpetama selle kemplemise, meie oleme esitanud väga julge ettepaneku strateegia kakskümmend kakskümmend jaoks. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Harms neljaks minutiks. suur tänu, proua president, daamid ja härrad mulle tundub, et tegemist on äh, poliitilise provotseerimisega, kui me ütleme, et äh, kakskümmend kakskümmend strateegia on äh, suur samm edasi kriisist välja tulemise teel. vaadake finantsturgudele. kui te üldse mingisugust väärikust on, siis te näeksite, et me oleme aastaid lubanud neid turgusid reguleerida, kuid äh, oleme ainult äh, äh, tippinud sinna suunas, mitte jõuliste sammudega eesmärgi poole liikunud ja nüüd on Kreeka siis silmitsi sellise probleemiga ja näha on, et ei ole väga palju tehtud olukorra päästmiseks kodanikele on öeldud, et äh, pangad tuleb välja aidata ja pika hambaga olid kodanikud sellega nõus, äh, nüüd siis on aga jälle järgmine probleem ja Kreeka, keda on ka vaja aidata, ja on täiesti selge, et äh, Euroopa Liidu mõnegi liikmesriigi eelarved satuvad surve alla. pangad on kriisis ja inimesed ei ole sugugi valmis vabatahtlikkuse alusel Kreekat välja päästma. Euroopa Liidus on turg, mis koosneb kahekümne seitsmest liikmesriigist. ning äh, meie oleme vägagi huvitatud äh, finantstehingutele seatavast maksust või mingist taolisest äh, Äh, instrumendist, mis äh, vähendaks spekulantide himu kasu lõigata igalt poolt. meil on ka vaja selliseid vahendeid, mil, mida me saaksime kasutada nende in-, nende inimeste vastu võitlemiseks, kes sellest kriisist praegu äh, kasu lõikavad. me peame vaatama oma meetodite rahastamist, praegu me ei suuda äh, tänaste vahenditega oma eesmärke täita. ja kogu äh, ülemaailmsele lähenemisele tuleb ka tähelepanu pöörama. kliimamuutuste alase dialoogi puhul me nägime juba, millised äh, on olnud probleemid, kuid edasiminekut ei ole olnud. kliima muidugi on praegu teisene probleem. kriisi oleme me aga langenud järjest sügavamasse ja on väga kurb, et komisjoni vastutav volinik, keskkonnavolinik, peab äh, hullumoodi tööd tegema, et vähemalt miinimumkokkuleppelegi jõuda. tänast olukorda vaadates me peame suurendama äh, oma keskkonnaprotsente ehk siis seda kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend protsenti kärpeid kolmekümne protsendini. Äh, muidu äh, satub löögi alla emissioonidega kauplemise süsteem ja turul hinnad ei kujune õiglaseks, sest et meie eesmärgid ei ole piisavalt ambitsioonikad. me oleme ikka veel väga kaugel nende eesmärkide täitmisest, mida meil on vaja me oleme rääkinud Euroopa majanduse ümberkujundamisest, et see oleks jätkusuutlikum. komisjoni dokumentides sellest küll räägitakse, kõik ütlevad, et jah, et me tahame teha seda ja teist ja veel kolmandatki, kuid härra Barroso, teie komisjon ei ole midagi suutnud ära teha. kui me räägime nüüd eesmärkide tõlgendamisest tegudesse ja ausalt öeldes terve rida teemasid äh, on kaetud juba eelkõnelejate poolt ja ma arvan, et selle programmiga on veel üks suur töö ära teha. ja see, mis senini on saavutatud, ma arvan, et parlament ei saa öelda, et pärast Lissaboni äh, strateegiat äh, sellest kahekümne, kahekümne strateegiast kujuneb meie öö, suund ja tundub, et see strateegia on läbi kukkumas. suur tänu, härra proua Harms ja nüüd saab sõna härra Kaminski. daamid ja härrad, president Barroso, äh, Barrosol on mängida väga raske roll üks äh, keerulisemaid rolle kogu Euroopa Liidus äh, mitte ainult äh, ei pea ta veenma vasak- ja parempoolseid äh, kõikide nende erinevate huvide, äh, neid erinevaid huvisid peab ta arvestama ning püüdma saavutada tasakaalu. ja ka täna siin ruumis oleme kuulnud äh, seda, et võib-olla äh, me peaksime ka tulevikus neid samu vigu kordama. ma olen viimased kaheksateist aastat äh, veetnud äh, Poola Rahvavabariigis ja meil oli siseriikliku kaubanduse ministeerium, kuid samas olid poodides riiulid tühjad kuid viimased kakskümmend aastat ei ole meil eh, sellist probleemi olnud, eh, tõepoolest siseriiklik kaubandus toimub ja ainus eh, võimalus praegusest kriisist väljumiseks ei ole mitte enam reegleid, enam makse, ma ei ole muidugi ka mingi turgude Ehm, fanaatiline pooldaja, me peame teatud turumehhanisme ka kohandama, kuid seda kõike peab tegema väga ettevaatlikult ja väga ettevaatlikult, sest kui me tahame rääkida arengutest Euroopa Liidus, siis peame meenutama seda, kuidas ehm, eelmise, eelmine koosseis hääletas ehm, teenuste direktiivi osas, meenutagem, mis siin toimus selle hääletuse ajal see teenuste ja kapitali vaba liikumine, ilma selleta ei ole võimalik Euroopal olla konkurentsivõimeline maailma tasandil. meil äh, ei ole võimalik edasi minna ka teistes valdkondades poliitilise ning majanduse äh, integreerimisele, meil on liialt palju äh, erinevaid administratiivseid kohustusi ka ettevõtetele, seetõttu nad otsustavad tegutseda mujale et milline on see kriisist väljumise strateegia. peame toetama Kreekat. ja siin ma ei esinda mitte ainult konservatiive. me peame täna üles näitama solidaarsust ja lubage mul korrata, me peame tege-, tegema kõik Euroopa huvides selleks, et välja tulla majanduskriisist, ei puuduta mitte ainult miljoneid perekondi, vaid see kõik puudutab ka meie usku tulevikku ja mina usun Euroopa Liidu tulevikku. aitäh, nüüd sõna proua Zimmeril. Wenn ich an die Diskussion zum letzten Tagesordnungspunkt denke und äh, die Diskussion kui äh, mõtlen äh, arutelule eelneva päevakorrapunkti juures ja praegusele arutelule, siis on tegemist nagu kahe paralleelse maailmaga. ühelt poolt on meil tegemist nagu maailmaga, kus on äh, Kreeka, Portugal, Hispaania, Itaalia, äh, neid ohustab kriis, ja samas siis Saksamaa ja Prantsusmaa justkui blokeeriksid äh, kõik teod ja kõik sammud, mida peaks võtma, ja teiselt poolt Euroopa Liit arendab strateegiat mis äh, ei äh, pööra tähelepanu tegelikele probleemidele. peame vaatama Euroopa Liidu tulevikule. meil ei ole vastuseid, mis äh, aitaksid meil meie vahendid või instrumendid muuta toimivaks meil on terve rida küsimusi, mis vajavad lahendamist mis on olulised, äh, olid olulised juba ka Lissaboni strateegias ja me ei suutnud neile lahendust leida. me peame otsustama, mida me tahame, äh, millisena tahame Euroopa Liitu näha. ja pidades silmas äh, arutelu Euroopa majanduse juhtimise ning IMF-i osas, ei ole võimalik käituda nii nagu me peaksime kinni sellest strateegiast ja kui me räägime nüüd äh, selle strateegia rakendamisest, siis äh, peaksime varuma enam äh, aega vaadata seda, millised on tuleviku väljakutsed, mida me peame saavutama ja kuidas me peame kaasama ka teisi sellesse protsessi, sest muidu meil ei ole võimalik kriisist välja tulla. härra Blum, palun poolteist minutit. kas andsite sõna? eesistuja, jah, andsin. aitäh, vabandust, et ma kohe ei kuulnud kahju, et härra Barroso nüüd põgenes siin meie kojast, ma oleksin hea meelega temaga mõtteid vahetanud ja mina ei tahagi nii palju rääkida sellest kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, äh, eriti kui teda siin ei ole. Ähm, see Euroopa Liit on tsentraliseeritud, korrupeerunud, äh, täiesti ebapädev. seda juhivad äh, allianss ärihuvide ning bürokraatide eesmärgid siin äh, viidatakse mingisugustele pseudoteaduslikele järeldustele, mida nimetatakse ka kliimamuutusteks. brittidel ei ole üldse antud äh, mitte mingisugust võimalust äh, enda sõna kaasa öelda. Nad on ka saanud võimaluse osaleda teledebattide või jälgida teledebatte Euroopa Liit on juba lagunemas eh, ja kõik eh, need tendentsid, mida me näeme Vahemere riikides, need kindlasti levivad ka teistesse riikidesse kiiremini, kui me oskame oodata, kindlasti jõuavad nad ka varsti eh, Põhja-Euroopa riikidesse, meie lapsed ning lapselapsed neavad meid kui nemad peavad kokku korjama need killud, mis on järele jäänud sellest suurest segadusest. aitäh, härra Blum ja nüüd sõna härra Obermeierile suur tänu, proua president. jätkusuutlik areng, reformid, liikumised ja nii edasi. siin on hirmus toredad eesmärgid, kuid need võtmesõnad on murettekitavad. see niinimetatud strateegia läheb täpselt samamoodi nagu eelnev Lissaboni strateegia, kuidas on võimalik kaitsta regioone, kuidas on võimalik teada, kaitsta kohalikke omavalitsusi, kuidas on võimalik ehm, kõige paremini toimida liikmesriikides, peame vaatama, millist mudelit meile välja pakutakse. ei maksa arvata, ei maksa lubada, et e, meile tagatukse kaudu tuuakse sisse tsentralistlik Euroopa valitsus ja et e, suveräänsus jäetakse kõrvale, suveräänsus tähendab vastutust. see tähendab e, seda, et võetakse kasutusele ei e, võetakse kasutusele adekvaatsed vahendid, me ei saa teiste vigu kinni maksta. Brüsseli tsentraalsus e, on e, kaasa toonud kahju meile kõigile, järgmise sõna härra Hökmark kaheks minutiks. suur tänu teile. on väga oluline, et me räägiks heast haldusest. oluline on ka see, et oleks äh, võimalik äh, läbi viia vajalikud reformid. kuid ärgem unustagem, et äh, me peame tegema kõik selleks, et Euroopa Liit teeks seda, mida ta peaks tegema. peame mõtlema selle peale, kuidas stabiilsus- ja arengupakti suhtuda, ärgem unustagem, et me peame õppima viga, möödunud vigadest, enne kui me uued reeglid kehtestame lubage meenutada veel ühte, mis puudutab finantsturgusid. E, finantsturg, turud on osa sellepärast, et mitte kunagi ei saa me investeeringuid ega uusi töökohti siis, kui me peame seda eraldi teemaks. mind pisut häiris see, kui ma panin tähele, et äh, kaks komisjoni esimees eeldas, et äh, meie majanduskasv äh, alaneb ühe protsendi võrra. kui me kapitali, kapitalinõudeid äh, suurendame, see võib viia väiksemate investeeringuteni ja seda me ei taha, seda ei ole meil vaja teha, kui me tahame luua uut usaldust Euroopa majandusse, samal ajal kui me äh, tuleme välja defitsiidi olukorrast ja halvast olukorrast. ma tahaksin juhtuda veel äh, tähelepanu mõningatele asjaoludele, mida me saame koos teha, me saame luua teab-, teadmiste majanduse, see on paradoks, mida rohkem meie majandused muutuvad äh, teadmistepõhiseks majanduseks, äh, seda rohkem, seda vähem on meil siseturgu, sellepärast et siseturg oli ette nähtud äh, Äh, tööstusele, see oli vana majanduse süsteemi äh, turg, äh, mis ei olnud suunatud teenuste sektorile meie tahaksime Euroopa ülikooli, mis on sõltumatumad, Euroopa-meelsemad, avatud ülikoolid, üliõpilastele avatud, ühiskonnale avatud teeme kõiki neid asju koos, mida me saame Euroopa tasandil koos teha, see oleks kõige parem Euroopa haldustava, mida me üldse võiksime ette kujutada. ja nüüd saab sõna proua Üldsvoog. suur tänu, proua president, mina tulen samast liikmesriigist nagu eelkõneleja, aga mina olen vasakpoolne vasakpoolse poliitika esindaja ja meie, sotsiaaldemokraadid, tegelikult vastutame selle raporti eest. me vaat-, kui me vaatame maa, olukorda maailmas üldisemalt, kui me vaatame olukorda Kreekas, siis me näeme, kuidas äh, maailmas valitseb masendus, äh, streigid, äh, kriisid, turg on mänginud inimeste eludega. ja kriis on nakkuv see on, ohustab kõiki riike, väga vähesed riigid võivad pidada ennast kaitstuks. me kõik peame varrukad üles käärima ja kriisihaldusega tegelema hakkama, me peame ühiselt kriisi vastu võidlema, me ei taha mingisuguseid lühiajalisi, lühinägelikke lahendusi ja sellepärast, et äh, see võib tekitada täiendavaid probleeme. me peame püüdma tagada, et meie jätkame probleemide lahendamist, et me saame kohe probleemid kontrolli alla juuni tippkohtumisel. Äh, peame me, peame kinni sellest kursist, äh, millele viitas eelkõneleja. tippkohtumine peab saatma selge sõnumi, et Euroopa jätkab investeeringute toetamist, töötuse vähendamist naiste hulgas, meeste hulgas, noorte ja vanade hulgas. mina tundsin pettumust võrdsete võimaluste lähenemise pärast, mida tutvustati pärast ministrite kohtumist. me peaksime olema kliimasõbralik nutikas ühiskond, me peaksime kasutama ära võimalusi, mida annavad meile kriisid, et teha positiivseid muutusi. proua Hedekoortil võiks olla ka oma volitused ja manööverdamisruum, et ta saaks Euroopas läbi suruda muudatused, mis on olulised Cancuni kohtumise seisukohast aga me peame vaatama ka, mida ütles üks Ameerika professor, kes ütles, et Ameerika Ühendriikides ei saa finantsturgu reguleerida, sellepärast et Euroopagi ei tee seda. meie peame seda tegema, sellepärast et muidu nemad seda ei tee, nemad ütlevad, et et nemad ei saa seda teha sellepärast, et EU et Euroopa seda ei tee, nii me siis äh, ühte, üks süüdistab üht, teine süüdistab teist, meil peab olema ka julgust, meil peab olema ka julgust selleks, et muudatused Euroopas ka ellu viia. suur tänu ja härra Klints, palun poolteist minutit. lugupeetud daamid ja härrad, ma äh, tean, et majanduslikud strateegiad on ainult nii head kui nende rakendusmeetmed ja kontrollimeetmed. ja siin komisjon jääb meile vastuse võlgu me näeme küll, et eesmärgid on sellised, millega me eh, saame ennast identifitseerida, me kuuleme ka, millised on kavatsused, aga me ei kuule konkreetselt, kuidas neid eesmärke soovitakse saavutada. kaalutluste alguses eh, komisjon on eh, kõige suurema finantskriisiga silmitsi. sellele on lisandunud veel ka Kreeka kriis minu meelest oleks see pidanud olema loogiliseks lähtepunktiks kui me ei soovi jääda ainult äh, õõnsate sõnade juures, vaid järgmise kümne aasta jooksul ka midagi saavutada, siis ma arvan, et me peame äh, mitmeid äh, konkreetseid meetmeid võtma. kõigepealt me vajame kõikides liikmesriikides ühtsete reeglite järgi oma finantsmängureeglid paika panema. me peame sellise finantsmehhanismi üles ehitama, mis võimaldab ähm, meil tulevikus selliseid kriise ennetada. me peame ka siseturu äh, ülesehitamise lõpuni viima ka nendes valdkondades, kus see veel ei ole õnnestunud peale selle. me peame ka mõtlema, kuidas me äh, oma ühtset rahanduspoliitikat saame äh, täiendada ka fiskaalpoliitikaga. peale selle me peame väga konkreetselt äh, vaatama, kuidas me saame tõesti euroopalikke projekte ehm, toetada ja neisse investeerida, näiteks mis on seotud energiaga, mis on puudutud, eh, mis on seotud transpordivõrgustitega ja navigatsioonisüsteemidega ja nii edasi. suur tänu, teil oli poolteist minutit ja nüüd proua Turunen. suur tänu. kõigepealt ma ütleksin, et äh, selle kaks tuhat kakskümmend 2020 äh, strateegial kallal töötamine on oluline, sellepärast et meil on vaja tõsiseid kaalutlusi selle üle, mida, millest me Euroopas tulevikus elama hakkame, meil on vaja ka tõsiseid kaalutlusi selle üle, mida need kakskümmend kolm miljonit äh, töötut eurooplast tulevikus tegema hakkavad, aga üldiselt on meil rohelistena puudu konkreetsetest eesmärkidest äh, väga olulistes teemavaldkondades, äh, mis teeksid projekti Sotsiaalne Euroopa kõige tähtsamaks prioriteediks järgneva kümne aasta jooksul. meil on vaja selget eesmärke, et noor, eesmärke selle kohta, et noorte tööpuudus peab vähenema, see äh, tööpuudus noorte hulgas on alarmeerivalt suur kõigis äh, liikmesriikides, meil oleks äh, vaja garantiisid, mis annaks noortele kannakinnituse tööturul. meil on vaja ka konkreetseid eesmärke vaesusevastases võitluses, minu arvates on meie Euroopa häbiplekk see, kui Euroopa äh, Äh, kõige ri-, maailma kõige äh, rikkam piirkond ei suuda konkreetseid eesmärke vaesuse osas kokku leppida. on neid, kes ütlevad, et neile ei meeldi meie definitsioon, meie määratlus, ärgem aga laskem tehnilistel küsimustel äh, meid äh, takistada äh, ja meil on nüüd olemas ka Lissaboni leping, kes annab meile õigusliku aluse, me peame töötama veel, ka töötama tööhõiveplaani kallal, mis peab olema kohustav ja me peame ka rohelised investeeringud siduma uute töökohtadega ja, ja tööhõivega ja tööpuuduse vähendamisega ja lõpetuseks Euroopa Liidu valitsusjuhid ja riigijuhid peavad kandma hoolt selle eest, et meie sõltumatud eesmärgid, iseseisvad eesmärgid toovad meile sotsiaalse Euroopa, kus äh, mitte ainult äh, kvantiteet ei ole oluline, vaid ka kvaliteet on oluline nende töökohtade puhul, mida me loome. Euroopa kakskümmend kakskümmend ei suuda nendele parameetrite veel vastata, nii et äh, me peame jätkuvalt oma tööd jätkama, aitäh! suur tänu, kolleegid, pidage kinni oma kõneajast, palun, ma olen väga kannatlik mees, aga me peame siiski oma kõneajast kinni pidama. härra Haabor, üks minut. härra president mina tahtsin rääkida ambitsioonide puudumisest, mida mina näen Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. me saame kasutada instrumente, mis on meie kätes praegu, meie ühine turg ja panna neid instrumente tõhusalt töötama, lüüa uusi töökohti ja sellest on rääkinud ka eelkõnelejad. sellest ei piisa. ma ütlen nõukogule ja presidendile ja ka komisjon kuulab, et me peame et siseturg ja siseturu saavutused on kitsaskohaks, ei, see ei ole, see on midagi enamat. sellest ei piisa, kui me ütleme, et komisjon teeb ettepanekuid, tegemist on ühise vastutusega, me peame äh, jagama vastutust komisjoni liikmesriikide vahel. minu siseturukomisjon võttis sel nädalal vastu raporti suure häälteenamusega, see raport saadab äh, välja ambitsioonika sõnumi, ambitsioonikad mõtted sellest, kuidas siseturg lõpule viia, ühisturg lõpule viia, see esitatakse teile koos selle Maltese raportiga ja pärast äh, näete, millised on suured põhimõttelised muudatused, meie tahame ühisturu äh, akti, äh, mis oleks selge poliitiline eesmärk ja aitaks meil siseturu lõpule viia. me tahaksime ka avalikke hankeid mida ei kasutata praegu piisavalt äh, selle, äh, meie eesmärkide saavutamiseks. me tahaksime, et avalikke hankeid kasutatakse roheliste töökohtade innovatsiooni jaoks, seda praktiliselt ei märgi, mainitagi selles dokumendis. miks me räägime teistest äh, asjadest, kui me ei liigu edasi ega tööta nende asjade kallal, mis meil juba käes on, ega vii neid lõpuni? proua Figureida, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. strateegia ei anna vastuseid äh, nendele väga tõsistele väljakutsetele, millega me silmitsi oleme ka, arvestades majandus- ja finantskatastroofiga, arvestades äh, liberaliseerimisega, on vale, kui me jääme endiselt samasuguse poliitika juurde, nagu seda näite äh, nägi Lissaboni strateegia. tööhõive eesmärgid, vaesuse ähm, kaotamise eesmärgid, neid me ei suutnud täita. sotsiaalne olukord ja, ja olukord tööturul on vähenenud. majanduse äh, kasvu- ja stabiilsuspakt, me peame neid reegleid rakendama. finantsteenused, energiasektor, äh, postiteenindus, äh, me peame vaatama, mis on toimunud nendes valdkondades. aina enam luuakse äh, töökohti, mis ei ole stabiilseid, aina äh, suureneb töötute hulk ja ka nende hulk, kes vaesuses elavad. me küll üritame endale jätta muljet, nagu oleks pilt teistsugune, kuid sellegipoolest reaalsus on, äh, ei ole selline majanduskasv, äh, majanduskasvu näitajad Euroopa Liidus on väiksemad kui teistes ähm, ähm, maailma piirkondades. kahjuks see strateegia ei anna vastuseid ka sellele keerulisele olukorrale, mis valitseb praegu Kreekas, see on praegu väga heaks näiteks me peame poliitikat muutma, me peame rohkem solidaarsust äh, nõudma, me peame peatama spekulatiivse tegevuse, mis lõhub meie majandustegevust. Euroopa äh, Keskpank peab teised prioriteedid endale seadma. me peame siiski äh, sotsiaalses valdkonnas tõelise edupaketi suutma üles ehitada. suur tänu ja nüüd kolleeg Borghesio. suur tänu, härra president on väga positiivne, et oleme tulnud kokku, et arutada Euroopa Liidu strateegiat kakskümmend kakskümmend. kuid samas Ateenas äh, on tänavatel äh, meeleavaldajad ja, ja seega näitab, kui kummalised äh, arengud võivad olla Euroopa poliitikatel kuid paistab, et äh, komisjoni sellised arengud eriti ei liiguta ja see ei pane neid äh, ka nende oma tegevust kriitilisemalt vaatama. praegune kriisiolukord, mis võtab isegi dramaatilisi mõõtmeid, tuleneb äh, samuti väga paljudest rasketest vigadest, Lissaboni strateegia läbikukkumine näiteks on üheks selleks, selliseks tõendiks ja ka euroga seonduvad probleemid siin korrutatakse, et Kreeka on oma olukorras üksi jäänud, kuid nüüd on see olukord levinud ka Hispaaniasse. ning kas jätkatakse ikkagi korrutamist, et tegu on siin isoleeritud juhtumiga? ma arvan, et me peame nendega, nende juhtumitega arvestama komisjon ei ole endiselt otsustanud, äh, kuidas äh, pankade tegevuse üle järelevalvet äh, rakendada. ja me endiselt ei tea, kui palju nii-öelda toksilisi ähm, laene on meie panganduses. me peame lähtuma reaalmajandusest ja VKE-de vajadustest suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Šegedi. lugupeetud härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. me ei saa praeguses olukorras ei äh, töötajaid ega ka äh, tööandjaid ega VKE-sid süüdistada. praeguses kriisis on süüdi Äh, majandusfilosoofia, mis oma keskmesse seadis äh, suurettevõtjad ning äh, jättis tähelepanuta VKE-d. hargmaised ettevõtted ja suured kontsernid soovivad võimalikult suure ampsu majandusest endale haarata. meie vajame sellist strateegiat, mis aga arvestab ka piirkondliku ja kohaliku tasandiga, see oleks hea strateegia. Jopiku partei soovib, et Euroopa keskenduks perekondadele, VKE-dele ja väikestele turul tegutsejatele, suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Roil kaheks minutiks. suur tänu, härra president! eesistuja ja komisjoni asepresident just ütlesid meile, et me ei saa nendel aegadel enam endiste metode järgi tegutseda, sest me vajame head äh, koostööd ja head tegutsemist, see on õige ja seetõttu me vajame ka head äh, strateegiat. kuid Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend projekti puhul me tegutseme äh, nii nagu, nii nagu varem ja seetõttu see ei ole mingi strateegia. siin on tegu lihtsalt äh, paberipahnaga, mida üritatakse kiirmenetluse korras äh, vastu võtta. siin väga õigesti öeldi, et Lissaboni strateegia puhul oli suurimaks probleemiks see, et äh, selle osalejad ei suutnud äh, identifitseerida nende eesmärkidega ja just niimoodi, selline oligi olukord. aga kui see oli niimoodi, siis uue strateegia puhul me peaksime endale võtma aega, et ka selle Ähm, strateegia, strateegiast kasusaajad äh, saaksid tegeleda paremini selle strateegia eesmärkidega. etteheide seisneb selles, et ka siin parlamendis me laseme endale ette kirjutada, kuidas äh, selliseid programme välja töötada. esimeste konverentsil pidevalt äh, korrati soovi, et ajakava natukene Äh, pikema aja peale äh, venitada, kuid sellegipoolest äh, üritati läbi suruda kiirema ajakava. nii et ärge seepärast imestage, kui pärast meie tegudest mitte midagi välja ei tule. meil on vaja kõigepealt väga põhjalikku analüüsi ja mitte ainult mingisuguseid pealt selliseid tühjasid äh, järelduste analüüsi, nii nagu näiteks kliimakonverentsi puhul. et kui me, kui me natukene oleme saanud süsinikdioksiidi ähm, heitmeid vähendada, et siis me võime minna kohe kolmekümne, neljakümne protsendiliste eesmärkide äh, saavutamiseni. me peame ikkagi arvestama ka sellest, äh, millised saavad olema tagajärjed näiteks ka äh, teadus-arendustegevusele, innovatsioonile ja nii edasi. suur tänu! ja härra Serkas kaheks minutiks. aitäh, äh, härra president, suur aitäh ka härra Lopez Garrido ning äh, volinike kolleegium. ma loodan, et teie sõnadele jätku, järgnevad ka teod ning et juuni äh, ülemkogu saab olema erinev kevadisest sõnad on küll õiged, kuid ma olen alati väga mures, sellepärast et äh, nõukogu on tihti hägus oma otsustes, äh, täis kahtlusi ja see tekitab meis kartusi. poliitilised eesmärgid, mis me oleme püstitanud, me ei suuda neid saavutada sellisel juhul. suur aitäh, härra Lopez Carredo, loodetavasti Hispaania eesistuja suudab kõik need kahtlused hajutada ma olen veendunud, et me elame praegu ajaloolisel äh, perioodil ning äärmiselt oluline on kogu Euroopa jaoks äh, õigeid otsuseid teha nende suurte väljakutsete ees, mis me ees seisavad, kas me tahame rohkem või vähem Euroopat, selles seisneb kahekümne, kakskümmend kakskümmend strateegia, kas kahekümnendal aastal me oleme rohkem ühinenud või vähem, osad soovivad koos töötada, et probleeme lahendada, seda sotsiaalses, majanduslikus plaanis, teised jällegi soovivad äh, pigem eh, siseriiklikult seda teha ja hüljata selle, mis viimase neljakümne aasta jooksul on tehtud. kas me oleme valmis ühiselt eh, rohkem rikkusi tootma ning seda võrdselt jagama? ma ei usu, et kõik, mis on äh, juhtunud, on juhtunud seetõttu, et on olnud liiga palju Euroopat või vastupidi, äh, põhjused on äh, hoopis muus, mis viisid kriisini. ma loodan, et me suudame oma eesmärgid täita, võidelda vaesuse vastu, parandada haridust, see on meie tekstis, kuid mitte nõukogu otsustes ning siin loodetavasti ka kodanike hääle võetakse äh, kuulda ning nendega arvestatakse programmis mitte ainult turgude ning äh, majandusnäitajatega. aitäh ja härra Schmidt, poolteist minutit. härra president. siin on tegu meie kõigi jaoks väga olulise probleemiga, ka nende liikmesriikide jaoks, kes on Eurotsoonist väljast, Euroopa Liit peab praegu ühiselt tegutsema, meil ei ole vaja veelgi roh-, suuremat killustatust on väga kor-, kurb, et siin ei ole piisavalt parlamendiliikmeid kohal, sellepärast et meie Euroopa saatus ja tulevik on ühine. finantsturgude kontrolli tuleb tugevdada. on vaja ka äh, rangemat äh, seadusandlust selles valdkonnas. seda mina liberaaldemokraadina täielikult toetan, kuid seda tuleb teha tasakaalustatult ja me peame siin vaatama ka globaalset pilti ja seda tuleb ka globaalsel tasandil koordineerida. me ei tohi sattuda eh, paanikasse, me peame säilitama kaine mõistuse. majanduskasv eh, meil ju ikkagi oli, isegi vaatamata Kreeka kriisile, ma ei tohi seda oma liiga eh, tõtaka tegutsemisega kahjustada kui, kui Euroopa Liitu võrreldakse Nõukogude Liiduga, siis see on äh, solvang kõikidele nendele, kes kannatasid äh, Nõukogude Liidu režiimi all ja kõikide, see on solvang kõikide nende ohvrite aadressil, kes kaotasid oma elu selle režiimi all, nii et see kõneleja peab äh, vabandama oma sõnadest. suur tänu. ma olen teiega nõus ja järgmine kõneleja. Spanish prime minister kui äh, Hispaania peaminister härra Zapatero äh, Hispaania eesistumise Strasbourgis sisse pühendas, äh, siis ta rääkis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, ilma et ta oleks ühe sõnagagi maininud seda, miks Lissaboni strateegia ometi kord läbi kukkus. ma küsisin temalt, kuidas saab analüüsida ja jõuda uue strateegiani, ilma et oleks analüüsitud eelmise strateegia läbikukkumist. ja ma ei saa midagi muud teha, kuid korrata oma küsimust, sellepärast et ka uues dokumendis pole kirjas, miks Lissaboni strateegia läbi kukkus, nii et härra Karide, kui oskate mu küsimusele vastata, et miks see nii läks ja kuidas on võimalik äh, luua ambitsioonikaid eesmärke, püstitada ambitsioonikaid eesmärke, ilma et me Lissaboni strateegia läbikukkumist oleksime analüüsinud, aitäh! suur tänu ja härra De Jong. härra president, ma tänan komisjoni ja nõukogu, nad on võtnud väga olulisi otsuseid vastu. kõigepealt Äh, demokraatia osas, ma sooviksin teada, kuidas nõukogu kavatseb äh, võtta vastu otsuseid, mis äh, mõjutavad ka sotsiaalset seadusandlust liikmesriikides. kodanikud ei ole saanud siin olla kaasotsustajateks. Hollandis näiteks peaminister juba aastakümneid otsustab selle üle, mis seal riigis juhtuma hakkab. Öeldakse, et meil on vaja suuremat tööhõivet, see on väga tore, aga sellegipoolest me peame vältima seda, et suureneb ka töötavate vaeste hulk. nüüd, mis puudutab äh, avalikke kulusid, kuidas te saate toetada sellist eelarvet, mis suureneb vaid viis koma kaheksa protsenti, nüüd mis puudutab siseturgu, komisjon ja, kas komisjon ja nõukogu on nõus sellega, et äh, siseturg tuleb sotsiaalsemaks äh, muuta, et äh, sarnaselt tuleb ka ähm, kujundada riiklikud hanked, rohkem tuleb keskenduda vaestele ja töötutele. majanduskasv on viinud selleni, et äh, finantsjuhid saavad ainult suuri boonuseid, aga äh, vaesed, vaesemad töötajad ei saa mitte midagi. kuidas te soovite seda olukorda muuta? suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. proua Pitsuto tööhõive probleem on niivõrd oluline, et me peame reageerima ning kaitsma. me peame reageerima ja seisma vastu neile probleemidele, mis on tekkinud meie kodanikel, me peame informatsiooniühiskonna ning äh, tööturu nõudmiste vahele sideme looma, me peame taasväärtustama ka äh, käsitsi tehtavat tööd. kakskümmend kakskümmend peab olema positiivne sünergia, tuleb arvestada nii töötajate kui tööstuse huvidega. koos turvalise paindlikkusega eh, peaks tööturg eh, võimaldama leida vastuseid erinevatele nõudmistele. kuid kõige olulisem on, et leiaksid taas tööd need, kes on selle kaotanud. kodanikele peaks olema meil peaks olema samuti võimalus eh, oma rändepoliitikat eh, suunata vastavalt tõelistele vajadustele. Itaalias eh, näiteks oleks mõttekas tulevastel aastatel piirata rännet, minu jaoks teist lahendust siin ei ole, me peame väga konkreetselt ja julgelt ning detsentraliseeritult käituma. härra Marinescu, palun kaks minutit. suur tänu, härra president, jätkusuutlik majanduskasv eeldab investeeringuid, ühtekuuluvust ja seda ka transpordisektoris. transpordisektor esindab kümmet protsenti meie SKT-st Euroopa Liidus ja äh, see äh, hõlmab ka kümmet miljonit töökohta nõukogu ja komisjon, defineerides Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat, peaksid arvesse võtma ka transpordi sektorit puudutavaid asjaolusid. teadusuuringu, innovatsiooni ja ressursid on vajalikud selleks, et jõuda rohelise transpordi eesmärkideni. me peaksime äh, töötama Euroopa Liidu süsiniku vähendamise eesmärkide suunas just nimelt mõistlikute ja nutikate transpordisüsteemide abil, loodussõbralike autode abil, parem koordineerimine, keskkonnakaitse ja ka turvalisus on mängus transpordisektori puhul. konkreetselt võiks see tähendada järgmiste aspektide rõhutamist. me peame suurendama ühise taeva elluviimist, samuti ka koostoime parandamist raudteesektoris me peame parandama teede kvaliteeti ja, ja turvalisuse seisukohast peaksime vastu võtma äh, ko koostalituse põhimõtted, äh, kontrollima üle kiir, kiirteed äh, ja parandama igal moel oma mobiilsust. komisjon peab mõtlema kõikidele nendele mobiilsusega seotud asjaoludele sellepärast, et mobiilsus peaks olema üks kesksetest Euroopa Liidus kaks tuhat kakskümmend strateegia elementidest. transpordisektori koordineeritud areng on jätkusuutliku majanduse ja püsivate töökohtade võtmeks. proua Podimata, palun kaks minutit. suur tänu, härra president, lubage mul kõigepealt kreeklasena avaldada oma äärmist kahetsust traagiliste sündmuste üle minu koduriigis, kolm inimest kaotas oma elu sellepärast, et nad jäid äh, kinni panka, äh, kus, äh, kuhu sünd-, tungisid äärmuslased, kui rahumeelsed inimesed demonstreerisid, ma mõistan, et Euroopa ja Euroopa massimeedia vaatab väga tähelepanelikult, millised on järgmised arengud Kreekas ja ma paluksin seetõttu näidata inimestele üles vastu vastutustunnet, solidaarsust ja austada ka Kreeka inimesi, kellel on praegu väga raske aeg ma ütlen seda sellepärast, et mul on tunne, et Euroopa Liidu ajalehtedes, Euroopa Liidu pealinnades hakatakse seda traagilist sündmust kurjasti ära kasutama, inimesed hakkavad väitma, et pole sugugi mitte kindel, kas Kreeka suudab raskeid otsuseid, meie, mis on Kreekas langetatud, ka ellu viia ja oma majanduse ja eelarve jällegi rööbastele saada, sellepärast et pühapäeval pärast kokkulepet Äh, jätkus äh, samasugune, jätkusid samasugused arengud nagu pärast üheteistkümnendat veebruari, hakati rääkima sellest, et meetmed pole piisavalt tõhusad, olid kuulujutud, et meie äh, võlga tuleb ümber struktureerida, tulid kuulujutud, et Kreeka veab veab kogu Euroopa äh, kuristikku ja hakati kritiseerima mitte ainult Kreeka väärtpabereid äh, äh, või võlakirju, vaid ka Hispaania ja Portugali omasid. austatud kolleegid, kui me räägime nüüd Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiast, tahaksin mina küsida, mis saab tulevikust, kui meie liikmesriikide või meie sisemajandused sõltuvad nii palju meie ühisturust, aga samas äh, krediidiagentuurid ei taha oma reitingute vastutu-, reitingute pärast vastutust enda õlule võtta, isegi siis, kui nad on eksinud. proua Manescu poolteist minutit. suur tänu. viimase paari aasta jooksul me oleme kogenud äh, väga tõsist majanduse finantskriisi me peame pingutama äh, selleks, et oma konkurentsivõimet äh, suurendada ja tööhõivet suurendada, kuid me, me peame olema oma ootustes realistlikud ja seetõttu me peame ka vaatama, millised eesmärgid on seatud äh, liikmesriikides. ja need eesmärgid on seatud lähtudes liikmesriigi eripäradest ja nende vajadustest mina soovisin näha uusi meetmeid, nimelt äh, millised on sanktsioonid liikmesriikide suhtes, kui nad ei äh, rakenda Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat? sellisel juhul me saame ka äh, ühtlustada Euroopa tasandil eesmärkide saavutamist strateegia raames. koostöö eesmärkide saavutamiseks strateegia raames on äärmiselt oluline. me peame vaatama millised ettepanekud on tehtud näiteks äh, struktuurifondide äh, rakendamise osas. praegused ettepanekud on äh, natuke ebarealistlikud. me soovime liikmesriikide vahelisi erinevusi ju vähendada. suur tänu ja nüüd kolleeg Vlasak. Euroopa Liit on suurim poliitiline üksus terves maailmas. ja me oleme saavutanud väga suurt edu, see tähendab, et meie majandus oli võimeline äh, tugevdama nii innovatsiooni kui ka ekspordivõimet. konkurentsis USA-ga, Jaapani, India ja Hiinaga me peame säilitama oma juhtrolli Äh, majanduskasv, ähm, sotsiaalvaldkond, äh, äh, keskkonnakaitse, me peame kõikidele nendele valdkondadele tähelepanu pöörama. praegused eeldused intelligentse mm, innovatsiooni jaoks ei, on ebapiisavad. transpordi infrastruktuur on puudulik, kuid sellega ei ole arvusta-, arvestatud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, siin on vaja rohkem investeeringuid äh, infrastruktuuride äh, väljaehitamisse, eelkõige just nendes liikmesriikides ja nendes piirkondades, kus infrastruktuurides on väga suuri puudujääke. suur tänu ja härra Higins! Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend on uus liberalistlik turusüsteemile toetumine, see tähendab täpselt äh, samasugune plaan, äh, mis viis meie maailma sellesse majanduskaosesse. Euroopa Liidu komisjonide ja Euroopa Liidu valitsuste äh, reaktsioon Kreeka kriisile on häbiväärne, see näitab seda, kuidas finantsturu haid on omakasu nimel nõudnud, et Kreeka vaesed peavad loobuma oma elustandarditest äh, selleks, et äh, rahuldada äh, selle finantsturu ahnust, see on sama turg, ei ole mitte kõikvõimas jumalate kamp, vaid parasiidid, kes tahavad saada ülisuuri kasumeid selle asemel, et luua finantsstabiilsust, nad kasutavad ära töörahvast kas meie tahame sellist Euroopat ka kahe tuhande kuuekümnendal aastal, härra Barroso peaks nõudma neilt, neilt vastutustunnet, aga haid on saanud juba hamba verele. me peaksime ka kaitsma töörahvast üle kogu Euroopa ja mitte alluma turu äh, diktaatorlusele, äh, mis meid ei tohiks juhtida mitte ainult pankade idioodid, vaid äh, vaid töörahvas, kes äh, meile tuuakse demokraatliku sotsialismi ja inimliku ühiskonna aastaks kaks tuhat kakskümmend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 ja nüüd, kui me üritame veenda inimesi, et see, selline strateegia töötab, aga ma ei usu, et see hakkab töö, tööle. eelmine strateegia ei rak-, ei arvestanud kõige põhimõttelisemate majandusreeglitega. Hiina ja Indiaga võrreldes on meil küll paremini haritud äh, rahvastik Euroopa Nõukogu ja komisjon on küll loonud uusi institutsioone ja ameteid, miljonid äh, intelligentsed, hästi haritud inimesed, kes saaksid innovat-, innovatiivsetes valdkondades töötada, selle asemel äh, ainult lükkavad oma büroodes äh, paberikuhja ühest laua äärest teise. me peame lihtsustama ettevõtluskeskkonda, me peame vähendama halduskoormust ja bürokraatiat. me peame tugevdama ettevõtlusvaimu, suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Karas kaheks minutiks. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, ühisne Euroopa usaldusväärne äh, poliitiline liit, jätkusuutlik äh, äh tööturg, jätkusuutlik äh, majandus, need on meie eesmärgiks. Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend ei ole mitte meie eesmärk, vaid see peab olema vahend meie eesmärkide saavutamiseks. see peab Euroopale selgitama aastal kaks tuhat kümme, et meie eelkäijaid liikujatel oli õigus äh, oma ideoloogiates aastal tuhat üheksasada viiskümmend. me peame vaatama, kuidas üle saada praegu valitsevast masendusest. Euroopa kakskümmend kakskümmend peab viima jätkusuutlike finantsvahenditeni, mis oleks vastuseks äh, finantskriisile ja ja mis samuti saaks äh, konkreetseid projekte toetada, mis toetaksid tööhõivet, konkurentsivõimet, teadus-arendusuuringuid, innovatsiooni. meil on vaja muutusi liikmesriikides ja terves Euroopa Liidus selleks, et äh, muuta lähtebaasi oma äh, eesmärkide saavutamiseks. me peame vaatama täpselt, kus meil on vaja kõige rohkem äh, vahendeid suunata, meil on vaja et Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend oleks täpsem. riiklikud eelarved, äh, energia äh,, valdkond, innovat-, meil on vaja rohkem innovatsiooni ka sotsiaalvaldkonnas, selles osas me täiesti toetame teid, härra äh, Rein. Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend peab äh, väljendama meie ühist poliitilist tahet ja töötama vastu poliitilisele egoismile ja protektsionismile meil on vaja äh, rahaliidu kõrval ka tugevat majandusliitu. seda on meil vaja, mitte rohkem ja mitte vähem. suur tänu! ja nüüd kolleeg Koferaati kaheks minutiks. suur aitäh, härra president! ma tunnistan, et ma olen mures. ma olen mures juunikuise ülemkogu pärast. olles nüüd kuulanud arutelusid, ei ole ma näinud mitte midagi uut ega julgustavat, mitte midagi, mis võiks tõepoolest viia selleni, et äh, nõukogu tuleb välja muu kui soovitustega. juba eelmised soovitused olid pettumust valmistavad. piirduti sellega, et kritiseeriti Lissaboni strateegia piiratust ja kritiseeriti teatud poliitilis-kultuurilisi puudujääke. kõik see on nii tõesti väga pettumust valmistav. me oleme kriisiolukorras. ja nüüd me näeme, et meil on esitatud kümnepunktiline nimekiri, millel omavahel ei ole mingit seost. tegemist on heade soovidega, kuid mingit tõelist poliitikat see endast ei kujuta. ma ei näe mingit konkreetset tahet äh, ma ei näe, et oleks meil mingid prioriteedid välja toodud. meie, äh, meil on tähtis see, et me oleksime konkurentsivõimelised äh, ülemaailmses maailmas ja et me oleksime äh, sotsiaalselt ühtekuuluvad. ilma selleta ükski riik, ükski riikide rühm ei suuda ülemaailmsel turul ellu jääda. Nende riikide siseselt leiab aset konflikte ning need konfliktid muudavadki nende konkurentsi võime väiksemaks. meil on vaja täpseid konkreetseid eesmärke, meil on vaja konkreetseid vahendeid, seda nii protsessi kui ka tulemusete osas. kvaliteet, kooselamine, ühised teenused, töö, ainult seeläbi on Euroopal võimalus jääda endiselt konkurentsivõimeliseks ka pärast kriisi ja ma tahaksin veel rääkida täna ühest probleemist, mida mitte keegi kunagi ei maini. ambitsioonikaid eesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui on poliitilist tahet. liikmesriigid aga sellest ei räägi. kriisi täi-, Kreeka kriis täiesti katastroofiline lahendamine näitab seda veelgi parem. aitäh ja härra Stsetšik, üks minut. pane pretsedaitsi, pane komissari eh, ja lugupeetud härra president, lugupeetud härra volinik, mina tulen liikmesriigist, kus ma kuni kahekümne üheksanda eluaastani elasin süsteemis, mis äh, rajanes ähm, viisaastakuplaanidel ja plaanimajandusel. iga viie, viisaaastakuplaan äh, asendati teise järgneva praktiliselt samasuguse viisaaastikuplaaniga, nii et äh, ehk andestate mulle, kui ma kuulen, et me jällegi teeme plaanimajandust siin arutelu käigus on muidugi huvitav, et et me mitte ainult ei arvesta sellega, mis Kreekas toimub, vaid ka sellega, mis Eurotsoonis. ma olen kuulanud seda arutelu juba väga tähelepanelikult terve pärastlõunad ning ma kuulen ainult, et Euroopat soovitakse veelgi rohkem tsentraliseerida. soovitakse saada ka tsentraliseeritud maksusüsteeme mina sooviksin selle kohta öelda äh, järgmist, me vajame vähem tsentraliseeritust, me vajame turgu, me peame usaldama turgu, me vajame rohkem turu äh, maja, turumajanduslikke tehnomehhanisme. mitte ainult Eurotsoonis, vaid ka USA-s ja teistes äh, maailma riikides me näeme selliseid mehhanisme toimivat. suur tänu! ja nüüd saab sõna kolleeg Del Castillo Vera. suur aitäh. suur aitäh, härra president. paljud kolleegid on eh, küsinud, miks Lissaboni agenda läbi kukkus ning paljud on endalt küsinud, kas võib-olla poleks parem esmalt seda läbikukkumist analüüsida ja alles seejärel edasi liikuda. ma arvan, et Lissaboni programmi probleemiks oli see, et me ei läinud sellega lõpuni tegemist oli äh, vaakumis oleva programmiga, seda ellu ei rakendatud. ning ühest küljest siis oli meil olemas teoreetiline alus ehk Lissaboni äh, programm, millele kõik viitasid, samas praktikas aga ei olnud meil, meie tegevusel sellega mingit pistmist. nii et sellest tulenevalt ma leian, et kakskümmend kakskümmend strateegia, lähtudes eelnevast kogemusest peaks olema selline programm, ähm, mida me viime ellu ja kõik institutsioonid peaksid äh, siin endale kohustusi võtma, nii Euroopa institutsioonid kui ka riik, liikmesriikide kohus-, äh, institutsioonid. tegemist peab olema ka sellise programmi täitmisega, mida saab hinnata. meil on vaja täitmise kohta informatsiooni, ja kui midagi viltu läheb, siis peaks meil olema võimalik koheselt ka viga parandada. kui me näeme, et midagi ei toimi, eh, siis eh, tuleb toimida, seda selleks, et me ei satuks jällegi eh, äärmuslikesse olukordadesse. me kõik oleme veendunud selles, et meil on vaja selliseid instrumente edasiminekuks, vastasel juhul lihtsalt me satume jällegi sarnasesse olukorda, kui praegu valitseb suur aitäh ning sõna Jo Lainenil, kaks minutit. suur tänu, härra äh, president. pealkiri Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, pidi äh, olema suunatud väga tugevale majanduspoliitikale, mis on küll nüüd osaliselt läbi kukkunud. nüüd, et äh, äh pealkirjaks on pandud Euroopa kakskümmend kakskümmend äh, jätkusuutlik poliitika, siis äh, see on kindlasti see tee, mida me peame minema ja me peame leidma tasakaalu keskkonna, sotsiaalsete ja majandusarengute vahel. jätkusuutlikkusel on see puudus, et ta on äh, väga üldine mõiste, ta võib olla ka täiesti õõnes sõna ja me peame seda täpsustama ja seetõttu komisjoni dokument on siin liiga hämar selleks, et äh, siin tõesti seda konkreetselt saaks rakendada. aga meil on vähe toorainet, meil on vähe energiat, kuid eesmärgid äh, ei ole paigas ja ka vahendid ei ole paigas, kuidas me tahame nende eesmärkideni jõuda nii toot-, tootmises kui ka tarbimises. ja ma loodan, et juunikuuks see dokument äh, oma äh, sisult muutub täpsemas, et me teaksime, mida komisjon, mida nõukogu, mida liikmesriigid, parlament peavad tegema eesmärkide saavutamiseks. ja me unustame natukene, et et meie keskkond, õhk, vesi, pinnas on väga olulised ressursid ja sellest on täiesti mööda mindud, seetõttu ma loodan, et Keskkonnakomisjon peaks sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pöörama, biomitmekes-, bioloogilise mitmekesisuse strateegia on läbi kukkunud, nagu me teame. keskkonnakaitset siin juba mainiti, kahekümnelt protsendilt me peaksime minema kolmekümne protsendi määra saavutamiseni ja samuti me peame energiatõhususe osas ambitsioonikamaid eesmärke seadma, suur tänu! suur tänu, härra Pjotrovski! suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad! Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on ideoloogiline dokument. loomulikult on siin väga õilsaid eesmärke, näiteks äh, äh, töötajate aktiivsuse äh, tugevdamine, samuti ähm, hariduse tugevdamine, kuid kummaline on see, et ei ole ette nähtud mitte mingisuguseid sanktsioone nendele liikmesriikidele, kes isegi ei kavatse neid eesmärke saavutama hakata. ja samuti ei ole siin arvestatud ka äh, kriisiga ei Kreekas, Portugalis ega Hispaanias. tulevikus võib see aga viia isegi Eurotsooni kadumiseni või isegi Euroopa Liidu kadumiseni siin räägitakse ka kasvuhoonegaaste äh, kolmekümne protsendi äh, eesmärgist, aga see võib viia äh, negatiivsete mõjudeni mõningates liikmesriikides, näiteks Poolas. see sotsialistlik projekt Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend on utoopiline ja arvatavasti see kukub samamoodi läbi nagu ka Lissaboni strateegia. proua Hüübner, palun Uh, for any strategy to be effective selleks, et ükskõik milline strateegia oleks tõhus, tuleb uh, luua selged sidemed eesmärkide ja poliitiliste vahendite vahel. see on minu arust enesestmõistetav. ja meil on vaja poliitilisi vahendeid selleks, et eesmärke saavutada Euroopa Liit uh, kaks tuhat kakskümmend, meil on vaja meile meetmeid, mis tunnistavad sotsiaalseid kohustusi ja, ja toetavad strateegiliselt meie majandust ja ma tahaksin toetada tugevalt seda, mida ütles Malcolm Harbour. Äh, teiseks äh, kapitaliinvesteeringud, transport, energia, telekommunikatsioon, infrastruktuurid, meil on vaja kapitaliinvesteeringuid sinna rohkem kui kunagi varem, nii äh, avalikust sektorist kui ka erasektorist oleks meil vaja investeeringuid ja erasektori ja avaliku sektori partnerlust tuleks toetada, Euroopa Liidu finantsinstitutsioone tuleks tugevdada selleks, et aidata tulla üle defitsiidist tekitat-, defitsiidi tekitatud probleemidest ja siis äh, Euroopa Liidu eelarve Euroopa Liidu eesmärgid on põhiliselt äh, horisontaalsed, seetõttu Euroopa Liidu eelarvekulud peaksid äh, lähtuma integreeritud lähenemisest. me peame lähtuma meie majanduse konkurentsist, konkurentsivõimest ja liikmesriikide eelarveid tuleb, neile tuleb läheneda avatud koordineerimise meetodist lähtuvalt ja praegusel hetkel jõuame me ainult poolele teele kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidel sel abi, sel moel. Euroopa koostöö peaks tootma tõelist Euroopa lisandväärtust, ilma et me õõnestaksime konkurentsivõimet, me peame kasutama kõiki olemasolevaid poliitilisi töövahendeid selleks, et tavalist sektoriaalset tööstuslikku poliitikat mitte toetada, see õõnestaks meie äriarengut ja majanduskasvu potentsiaali. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend peab olema äh, kasvustrateegia, muid lahendusi pole lugupeetud president, kallid kolleegid, finants, majandus, sotsiaalkriis, mida me läbime, on enneolematu. ta on tabanud rängalt meie kontinenti ja rahvastikku ning tekitanud suuri humaanseid sotsiaalseid raskusi ja Kreeka kahjuks on üheks äh, karmiks näiteks sellest. tööpuudus kasvab, tuhanded eurooplased on tööta ning äh, arvud üha kasvavad. me peame vastama kiirelt, poliitiliselt, koordineeritult, kindlameelselt ning arvestama samas ka eh, keskkonnakriisiga ning välja töötama uue arengumudeli. Need eh, mitmed kriisid eh, tekitavad meie kodanikes suuri ootusi-lootusi ning kakskümmend kakskümmend strateegia oleks pidanud neile vaatama. kahjuks aga nende enneolematute väljakutsete ees meie vastus on jäänud nõrgaks märtsis ülemkogu ei tulnud välja piisavate vastustega, ei ole piisavat tahet, ambitsioone ja kahjuks see enam ei üllata mind kõikjal nõukogu või komisjoni liikmed eh, volinikud, te räägite, et teie poliitika on kooskõlastatud kahjuks, aga tegemist on ainult eh, varikontseptiga, mis tegelikult maskeerib teie tegevust. meie majanduse, tööstus, põllumajanduse, teaduspoliitika peab olema kooskõlastatud, et tagada jätkusuutlik areng. meie välis eh, mõõde kaubanduses ei ole piisav ning me oleme pi-, äh, siiani piirdunud ainult liberaalsete dogmadega. Äh, võitlus äh, vaesuse vastu, arengupoliitika, kõik see, seda me ei jätka mitte mm, õigetel eesmärkidel, meie eesmärgid on erinevad, tihtilugu poliitilised. me jookseme võidu, et sõlmida võimalikult palju vabakaubanduslepinguid ning selle tulemuseks on majanduslik ning maksudumping. see on tinginud liiga palju delokaliseerimist, tööpuudust, ning sotsiaalset kaost. nõukogu ja komisjon peaksid andma uut hingust meie ühisele edasimineku vaimule ning tugevdama solidaarsust. Euroopa peab andma endast uue pildi eh, oma kodanikele kui ka kogu ülejäänud maailmale ning eh, see ongi sotsiaaldemokraatide resolutsiooni peamiseks mõtteks, aitäh! suur tänu, härra Seeb! suur tänu, härra president! tegelikult on väga ebameeldiv, et see on nii äh, parem kui vasakpoo-, äärmuslaste äh, arvamusi siin kommenteeritakse. sellepärast äh, neid ei huvita tegelikult ühine Euroopa. kui me kuuleme, kuidas nad Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat võrdlevad viisaastaku plaaniga, siis ma Äh, paluksin, et vaadake palun äh, majandusõpikuid ja äh, vaadake ajalooraamatuid, siis te näete, kus on erinevus. ja kui nüüd vaadata siin natukene vasakule poole meist, mitte sinna päris vasakule äärmusesse, kes arvestavad ka sellega, mis kommunismist sai, siis me ikkagi meie eesmärgiks on ju ikkagi oma kodanikele tagada ehm, selline elustandard, mis rajaneb jõukusel ja heaolul. aga me peame mõtlema, kuidas me saame ehm, eesmärke võimalikult hästi saavutada. iga ehm, piirkond mõtleb, et kuidas kasutada ressursse kõige tõhusamalt eesmärkide saavutamiseks meil on vaja äh, turumajandust, äh, millel oleksid piirid ja mis äh, suudaks pikas perspektiivis palju saavutada. me peame vaatama, kuidas Euroopas turumajandust organiseerida. ainult riiklikud, riiklikutest piiridest ei piisa. me peame mõtlema ka sellele, kuidas me Euroopa turgu saame äh, nii kaugele viia, et see teenib inimeste huve. tegu ei ole ainult konkurentsivõimega iseenesest, vaid tegu on selles, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline, jääks selleks ja keskenduks ka inimeste vajadustele, huvidele ja see on selle arutelu keskmes kõige olulisem küsimus ja ma loodan, et ähm, teised kolleegid ka arvestavad sellega aga äärmuslastele me peaksime ikka ütlema, et vaadake, mõelge mida sellele, mida te ütlete ja eelkõige õppige ajalugu. suur tänu ja nüüd proua Tikau suur tänu, härra president. täna on meie tööpuuduse tase jõudnud kümnele protsendile Euroopa Liidus ja kahekümnele protsendile noorte inimeste hulgas. esimesel mail, eh, töörahva pühal, eh, laupäeval eh, Äh, oli kurb päev, sellepärast et meil on kakskümmend kolm miljonit töötut, me peame seetõttu mõtlema, kuhu investeerida, et seda puudust kõrvaldada, sellepärast et ainult noorte inimestega, noorte inimeste harimisega saame me neile anda võimalused tööturule pääsemiseks ja väärikale, väärika elu. ja äh, töö investeeringud äh, keskkonda, investeeringud transpordi infrastruktuuri on olulised me, meil on siin üle-euroopaliste võrgustike äh, loetelu sel aastal, meil oleks vaja Euroopa Liidu raudteevõrku, mis ühendaks Euroopa Liidu suuri lindu, me peame samuti ka moderniseerima oma tööd, teevõrgustikku, oma sadamad, oma raudteed, me peaksime investeerima ka transpordi infrastruktuuri arengusse Ida-Euroopas, sellepärast et ainult sellisel moel on äh, meil tõeliselt tõhus äh, ühisturg. kõigi nende projektide jaoks on aga vaja suuri finantsressursse, need ressursid äh, tootavad kasumit eelarvesse, maksude näol, samuti löövad nad too-, töökohti, toetavad majanduse arengut, investeeringuid infrastruktuuri, energiatõhususse ka taastuvatesse energiaallikatesse, vähendavad Euroopa Liidu energiasõltuvust ja loovad umbes kaks koma kolm miljardit, miljonit uut töökohta kahe tuhande kahekümnendaks aastaks üle saja viiekümne miljoni euro praegusel hetkel majanduse taastamiseks eraldatud vahenditest ei ole praegusel hetkel ära kasutatud, seda tuleb teha, samuti tuleb investeerida Euroopa teadusuuringutesse ja jätkusuutlikkusse tööstuse arengusse. härra president, ma pöörduksin komisjoni nõukogu poole ja paluksin luua instrumendi, mis äh, oleks sarnane üleilmastumisega kohanemise fondile, mis võimaldaks riigitöötajatel, kes on oma töö kaotanud, uued töökohad leida. proua Kueri, palun. suur tänu austatud kolleegid, ma arvan, et äh, me teame kõik, et me seisame siin väga suure ülesande ees, me töötame välja strateegiat Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks. meil on tegu siin ka kriisi mõjude tagajärgedega ja samas me peame tagama ka konkurentsivõime, et me saaksime äh, endiselt säilitada oma rolli maailma areenil see tähendab ka, et me soovime tagada oma kodanikele äh, parema elujärje. sooviksin rääkida kahel teemal, sellepärast et äh, nende eesmärkide äh, baasiks on Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend, me peame siin olema ettevaatlikud nende eesmärkide puhul, sellepärast et eesmärgid peavad olema teostatavad, saavutatavad, aga nad peavad arvestama ka liikmesriikide omapäradega vaesus on Bulgaarias teistsugune kui näiteks Ühendkuningriigis, mis puudutab haridussüsteemi, siis ka see on erinev liikmesriikides. ja kas tõesti tuleb äh, äh, kõrgharidusega inimeste hulka suurendada äh, neljakümne protsendini, võib-olla see ainult suurendab töötute hulka. minu teine kommentaar strateegia peab ka sisemist sidusust ja ühtekuuluvust äh, tugevdama Euroopa Liidus. me peame vaatama täpsemalt, mis on Euroopa majanduse mootoriks ja seda edendama. liikmesriikides on majanduses väga suuri erinevusi ja nendele erinevustele me peame keskenduma. ilma sisemise ühtekuuluvuseta ei saavuta me ka konkurentsivõimet me peame arvestama ka puudujääkidega teistes valdkondades, me peame ka uusi turge leidma, suurendama tarbimist. me peame seadma raamid selleks, et me saaksime ka ise siseturust kasu saada ja me peame ka ettevõtlusvaimu suurendama. suur tänu! Ačiū gerbiamas pirmininkė. Šiandien kalbame apie tai, kokią ES norėtume matyti po... proua Marko Naitemi-Kuljene, suur tänu. täna me räägime Euroopa Liidu arengust kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. praegusel hetkel on tööpuudus, eriti noorte hulgas, üheks suureks probleemiks kogu Euroopa Liidus. kahjuks seetõttu tänapäeva noored inimesed on kaas, otsekui kaasaja kadunud põlvkond. me räägime noortealgatusest ja haridussüsteemi toetamisest ja teistest olulistest elementidest sageli, aga me räägime nendest asjadest äh, isoleerituna, me ei näe aga üldpilti me unustame ära selle üldpildi. kahjuks, kui me räägime Euroopa Liidu strateegiast kaks tuhat kakskümmend, äh, siis äh, tekib mul mure, et need jäävad tühjadeks sõnadeks, tühjaks retoorikaks, mis läheb mööda noortest inimestest, kes peaksid selle strateegia ellu viima. strateegia kaks tuhat kakskümmend peaks olema ökoloogia ja ökonoomia ehk majanduse ja keskkonna öö, sünergia, mis aitaks noortel inimestel ehitada üles Euroopa Liidu tulevikku. ehk kuna mina esita-, esindan noori inimesi, teeksin omalt poolt mõned ettepanekud. toetame kõigepealt rohelisi töökohti püüdkem leida võimalusi äriettevõtete toetamiseks, mis loovad rohelisi töökohti ja mis äh, võtavad tööle äh, noori inimesi, olgu see põllumajandussektoris, transpordi või teenustesektoris. ja pöörakem rohkem tähelepanu keskkonnakaitsele ja samuti ka keskkonnaalasele teavitustööle, need kaks meedet iseenesest juba aitavad rohkem noori inimesi kutsuda kaasa, kaasaegsesse rohelisse majandusse ma tahaksin äh, mõõdetud võrdlust, vähem skeptilisust, äh, rohkem otsusekindlust, optimismi ja otsusekindlat tööd. suur tänu ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni protseduuri juurde, mul on üheksateist sõnasoove, kahjuks ma kõigile ei saa teile sõna anda, isegi pooltele ei saa, nii et äh, ma annan endast parima ja olge minuga kannatlikud. alustagem härra Luhaniga üks minut ja mitte sekunditki rohkem, selleks et ka kolleegid saaksid sõna võtta. härra president, austatud kolleegid, ma olen veendunud, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend on tugevam ja innovatiivsem kui praegu ma arvan, et me tuleme kriisiga toime, me saame kriisist üle, sest meil on tohutu potentsiaal, mis puudutab innovatiivset tööjõudu ja ressursse ma hindan kõrgelt komisjoni pingutusi, kuid ma ei saa jätta mainimata ühtekuuluvuspoliitikat ja avaldada rahulolema- ja ma pean avaldama rahulolematust, et Lissaboni äh, kurss paistab olevat muutunud. sotsiaalne ja kohaliku tasandi ühtekuuluvus äh, hõlmab ka midagi muud peale intelligentse ja kaasava majanduskasvu meie kodanikud ütlevad, et neil on vaja veel investeeringuid äh, infrastruktuuri ja teenuste juurdepääsu valdkonnas ja kõikide piirkondade arengus, ükskõik kui isoleeritud need piirkonnad ka ei oleks. ja seetõttu kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani oleme me hinnanud infrastruktuuri olu-, olulisuse suureks ja toetanud äh, piirkondade äh, majanduslikku sõltumatust, mis on hädavajalik proua Rapti, üks minut, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt sooviksin tunda kaasa äh, nendele, nende kolme kreeklase lähedastele kes äh, Kreekas hukkusid meeleavalduste käigus ja mul on väga kahju, et Euroopa Parlamendi president ei avaldanud kaastunnet. ma paluksin ka, et arvestaksite sellega, et see, et äh, Euroopa Liit on hilinenud oma äh, reageeringutes äh, seoses Kreeka kriisiga ja et sellega ei ole arvestatud Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias, et see kindlasti õõnestab ka eesmärke. me peame Kreekat toetama, vastasel korral need nelikümmend protsenti kõrgkooli lõpetajatest ei äh, saa äh, töökohti Kreekas. järgmine kõneleja, suur tänu. härra Barroso rääkis tegevustest, mida me peame äh, teostama Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia raames ja siis ta lahkus ruumist. ja seetõttu ma pöördun Hispaania eesistuja poole ja tänan nõukogu eesistujad selle eest, et ta jäi siia arutelu kuulama see on üks olulisemaid tegevusi, üks olulisemaid tegevusi, mis peab toimuma strateegia raames, on jätkusuutlik areng. me peame seda ähm, kasutama selleks, et ära äh,, et ära kasutada rohelist potentsiaali. me peame tagama selle, et arvestatakse ka muutusi äh, tööandlusõigustikku, seda arvestatakse rohkem töövõtjate õigustega, samuti äh, haridusolukorraga. ma paluksin, et jätkataks äh, neid, nende ettepanekute kallal töötamist. suur tänu ja kolleeg Postel now. Um, suur tänu, härra president, me räägime siin Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, kaks tuhat kakskümmend jõuab kätte kümne aasta pärast, ma arvan, et me peaksime mõtlema, mida me teeme kümne äh, tunni jooksul. surmajuhtumid Kreekas on äärmiselt äh, äh, traagilised, ma tunnen kaasa nende inimeste perekondadele, sõpradele aga ma hoiatasin paar nädalat tagasi parlamendis, et võib tekkida probleeme seoses Eurotsooniga ja võib tekkida kodanike rahutusi. ja ma arvan, et on viimane aeg, et meie parlament, komisjon ja nõukogu teevad silmad lahti ja vaatavad, et Eurotsoon ei toimi, Eurotsoon on vigane. me näeme nüüd, et Kreekas on tekkinud probleeme, ma arvan, et sellised probleemid kan-, võivad kanduda edasi Hispaaniasse, ma arvan, et me peaksime olukorda hindama, enne kui olukord päris hulluks läheb ja rohkem inimesi peavad oma eluga hüvasti jätma, aitäh härra Boris, palun. suur tänu, härra president. Euroopa Liidu majandus on endiselt äh, kõige tugevam majandus. aga meie Eldorado ei ole igavene. kriis, Kreeka sündmused, äh, Kreeka arengud on toonud välja meie puudujäägid ja me peame oma kogemustest õppima me peame olema ambitsioonikad ja meelekindlad äh, oma Lissaboni strateegia järglase elluviimisel. me peame tagama, et äh, tulevikus äh, saaksid inimesed nautida sama elustandardilt nagu meie praegu. ma ei ole päris kindel, kas äh, Äh, eesmärgid äh, kõrghariduse valdkonnas äh, on kohased kui, kui kahekümnel protsendil Euroopa Liidu kodanikest ei ole üldsegi mingisuguseid kvalifikatsiooni. ma arvan, et me peaksime tegutsema kiiresti ja resoluutselt ja seda peame tegema kõik koos, seoses kõik institutsioonid ja liikmesriigid. suur tänu, väga kahju, et komisjoni president ei jäänud meie arutelusid kuulama, ma olen kindel, et tal on tähtsaid ülesandeid, aga ma arvasin, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend on kõige olulisem strateegilisem, strateegiline dokument, mis üldse praegu Euroopa Liidul on. ma ei kujuta ette, mis võiks veel tähtsam olla Euroopa Liidu strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei äh, saanud väga hea vastuvõtu osaliseks Euroopa Parlamendis. Euroopas on praegu raske olukord ja see dokument koostati äh, maailma ühe või Euroopa ühe kõige hullema majanduskriisi tingimustes strateegia peab kaitsma neid, kes on kõige haavatavamad, peab kaitsma inim-, inimesed elasid rasketes tingimustes juba enne kriisi ja nad, neid ei saa kriisi tekkes süüdistada ja see on, nende raskused jätkuvad praegugi. seetõttu ma ütleks, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus peavad kindlasti olema kaasatud dokumendi põhiteksti, mitte lihtsalt kuskile kõrvalmärkuseks. proua Morve. suur tänu, härra president. Euroopa tulevikku määrav dokument orienteerub äh, kahele väärtusele ja need on väga komplekssed ja need kaks väärtust on teineteisega praktiliselt lõimumatud. et me peaksime otsustama, kas ühe või teise kasuks. konkurentsivõime üleilmastumine on üks selleks kompleksiks ja teisalt on meil tegu siin jätkusuutlikkusega. me teame, et üleilmastumise Äh, tugevdamine tegelikult avaldab väga jät-, äh, negatiivset mõju jätkusuutlikkusele. me võime rääkida jätkusuutlikkusest äh, sotsiaalses raamistikus. PKE-d ja vaesemad, kes ei suuda üleilmastamisega võidu joosta, nemad Nad kukuvad välja sellest konkurentsist ja vaesuvad veelgi, see aga ei tohiks olla meie eesmärk, see ei tohiks olla ka meie sotsiaalse ühtekuuluvusega jätkusuutlikkuse eesmärgiks. mina, me peaksime ikka otsustama sotsiaalse jätkusuutlikkuse kasuks. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Lopez Garrido nõukogu nimel. jah, suur aitäh, härra president. ma tahaksin esmalt vastata küsimusele, mille esitas mulle otseselt härra Pokos. härra Koferaati mm, esitas peaaegu et samasuunalise küsimuse. teda siin enam ei ole, proua Castillo't ka enam mitte. niisiis, miks Lissaboni strateegia on läbi kukkunud? härra Pokos eh, küsis seda ja tema on ka siia saali jäänud. sellel on kindlasti mitmeid põhjusi minust oleks natukene ülbe liiga lihtsustatult sellele vastata, kuid ma üritan teiega koos vaadelda mõningaid neist põhjustest. ja minu meelest Lissaboni strateegia edu puudumine tuleneb peaasjalikult sellest, et Euroopa Liit, kes suutis hääletada ühise raha ja ühise turu poolt, ei suutnud ütelda jah ühtsele liit, majandusliidule. Maastrichti leppes räägiti majandus- ja rahaliidust, kuid me piirdusime rahaliiduga ning majandusliidu jätsime kõrvale. ma usun, et seetõttu kaks tuhat kakskümmend strateegia peaks olema uueks etapiks Euroopa jaoks, me peaksime liikuma tõelise majandusliidu poole. see tähendab seda ka majandus- ja sotsiaalset valitsemist Euroopa Liidus ning Majandusliidu üheks peaasjalikuks äh, aspektiks on äh, majanduskasvu strateegia, tööhõivestrateegia, kvaliteetse tööhõivestrateegia. tänas, tänane arutelu minu meelest oli äärmiselt rikastav ja äärmiselt huvipakkuv. siin kerkisid esile ka mõningad uued meetmed võrreldes Lissaboni strateegiaga, vähemalt rõhk ei ole äh, sarnaselt asetatud uued tehnoloogiad, sotsiaalmõõde, härra Konferaadi, härra Arif, härra Tserkas rääkisid neist. võitlus kliimamuutuste vastu, ka see on uus mõõde. ja siin ma olen igati nõus sellega, mida ütles proua Schröter. sellest hoolimata on meil siiski vaja ka majanduskasvu strateegiat, seda selleks, et luua kvaliteetseid töökohti. see on hädavajalik ka selleks, et me tõeline majandusliit toimiks. ma vastan siin ka proua Harmsile, keda enam ei ole saalis. volinik Olli Rehn võtab pärast mind sõna. tema töötab praegu välja majanduspoliitikat koordineerivate meetmete kallal, samuti puudutab see sotsiaalset ja tööhõivepoliitikat. siiamaani aga pole mitte midagi sellist olnud, Lissaboni strateegia raames see ei toimunud, hoolimata sellest, et viies artikkel Lissaboni strat-, eh, lepingust kohustab meid selleks. liikmesriigid on kohustatud koordineerima oma majandus- ja tööhõivepoliitika. lisaks sellele, kui liikmesriigid soovivad ja ma usun, et nad peaksid seda tegema, tuleks neil ka oma sotsiaalpoliitikat koordineerida. nii et lisaks äh, majanduskasvu ning tööhõivepoliitikale on vaja koordineerida, äh, on meil vaja lisaks sellele ka finantsturgude järelevalvet Euroopa tasandil. ning äh, see ongi see kurikuulus järelevalvepakett, millest äsja rääkisin, härra Verhofstadt samuti reageeris sellele ja ma tunnen head meelt selle üle, mis ta ütles, ma loodan, et Euroopa Parlament võtab võimalikult kiirelt selle finantsturgude järelevalvepaketiga vastu. härra Barroso toonitas oma sõnavõtus ühte aspekti, meil on vaja ka välismõõdet. Euroopa Liit, majandusliit eh, peab olema midagi unikaalset väljaspoolt vaadates, eriti just G kahekümne siseselt, G kahekümne koosolekutel ja siin ma kordan seda, mida härra Barroso ütles, seda seetõttu, et ma olen peaaegu et sajaprotsendiliselt temaga nõus, meil on vaja ühist kohalolekut. ja selleks, et meie majandusliit tõesti toimiks, oleks meil vaja ka juhtivaid instantse majanduse vallas selleks. nõukogu roll on siin ilmselge koos komisjoniga, kes järgib strateegia elluviimist ning sellega käivad kaasas ka seadusandlikud organid, äh, nõukogu, Euroopa Parlament. meil on samuti vaja julgustavaid, äh, stimuleerivaid jõude, et dünamiseerida strateegiat ja selleks on näiteks struktuurifondid. siiani aga tõukefondid ei ole leidnud piisavalt tõhusat kasutamist, et Lissaboni strateegia edukust tagada nüüd aga Euroopa Liit on liikumas järgmise etapini, kahekümne esimese sajandini, tegemist on üleilmastunud ajaga, tegemist on majandusliiduga, see ei puuduta mitte ainult siseturgu, vaid äh, ra- ja rahaliitu, vaid tõeliselt toimivat äh, majandusliitu. see on see tee, mida mööda me peame koos käima läbi institutsioonide vahelise dialoogi, nagu täna siin, praegu ja nüüd aset leiab ning me peame tegema seda võimalikult kiirelt seda nõuavad meilt kõik Euroopa kodanikud täna. suur aitäh ja nüüd palun Olli Rehn. Uh, suur tänu, härra proua president, uh, austatud minister, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahaksin tänada teid uh, selle väga rik-, sisuka ja vastutustunnet täis arutelu eest tänasel õhtul ja üks äh, ja süüdistused äh, härra Barrosole äh, oli üks element, mida ma kuulsin, ta avaldas kaastunnet komisjoni nimel ja mina liituksin temaga ja avaldaksin samuti kaastunnet Ateenas täna hukkunud inimeste perekondadele ja sõpradele. Äh, lahkarvamused demokraatia tingimustes on tavalised, aga vägivald ei ole kunagi vastuvõetav. lugupeetud daamid ja härrad, jätkusuutlik majanduskasv, töökohtade loomine on Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskmes ma puudutaksin nüüd paari sõnaga finantsstabiilsuse küsimust. finantsstabiilsus on äh, hädavajalik eeltingimus äh, jätkusuutliku majanduskasvu teele tagasipöördumisele ja ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide täitmisele. Te võite kutsuda seda Euroopa kaks tuhat kahekümne, kaks tuhat kümneks, sellepärast et meil on vaja saavutada edu juba praegu selleks, et jõuda kahe tuhande kahekümneni ja eelmisel pühapäeval otsustati käivitada koordineeritud äh, finantsabimehhanism Kreeka toetamiseks. see otsus ei olnud kerge otsus, kuid see oli äh, möödapääsmatu otsus. tegemist oli vastutustundliku ja õige sammuga. komisjoni ülesandeks on nüüd tagada, et kahepoolsed äh, laenud oleksid hästi koordineeritud ja konditsionaalsusest, konditsionaalsust rakendatakse süstemaatiliselt ja kontrollitud. finantstoetus annab Kreekale hingamisruumi ja aitab neile taastada oma riigieelarve stabiilsus ja oma üldine konkurentsivõime tase. seda ei ole ei olnud vaja mitte ainult Kreeka jaoks üksinda, vaid ka selleks, et tagada Euroopa finantsstabiilsuse ja hoida ära seda, et äh, väikene põõsa põlemine muutuks üle-euroopaliseks metsatulekahjuks. finantsstabiilsus on vajalik Euroopa majanduste taastumiseks ja jätkusaatliku, jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks mõned mainisid siin, äh, kuidas kriis võib kanduda teistesse euro, eurotsooni või Euroopa Liidu riikidesse. keegi ei saa eitada, et finantsturgudel on pingeid, äh, seda iseäranis viimastel päevadel ja viimastel nädalatel, kuid äh, finants finantsturud ei ole nii hullus olukorras, kui võib arvata, kõik euro, eurotsooni liikmed võtavad meetmeid selleks, et oma finantsstabiilsust tagada, mitte ainult Kreeka ja Portugaalia. Kreeka on unikaalne juhtum eurotsoonis ja Euroopa Liit, Eurotsooni liikmesriigid koos äh, komisjoni ja Euroopa äh, Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga tegelevad selle küsimusega, ma olen edu, ma olen veendunud, et äh, meie pingutused osutuvad edukaks ja me tuleme oma väljakutsetega toime. me peame aga kriisist õppima. see on oluline Euroopa Äh, juht, majandusjuhtimiseks äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal ja viimased äh, arengud meie Euroopa majanduses, sealhulgas ka Kreeka majanduses, on näidanud, et meil on kiiresti vaja tugevdada meie majanduse haldussüsteeme Euroopas. järgmisel nädalal teeb komisjon konkreetse ettepaneku selle kohta, kuidas majanduse koordineerimist parendada, parandada ja liikme, aidata kaasa liikmesriikide eelarvete järelevalvele. ja äh, Majandus- ja Rahaliit äh,, selles on äh, olnud äh, raha osa tugevam kui majanduse osa ja me peame nüüd seda majanduse osa tu-, asuma tugevdama, mis on alati olnud Majandus- ja Rahaliidu äh, üks eesmärke ja me ju teame, et äh, ennetustöö on alati tõhusam kui äh, pärast äh, tagajärgede parandamine ja seetõttu me püüame võtta ennetavaid meetmeid, kuid me ei unusta ka tagajärgede kõrvaldamise meetmeid. meie ettepaneku, mul on mitmeid elemente, kõigepealt me peame kasvu- ja stabiilsuspakti sätteid uuesti jõustama igal tasandil, meil oleks vaja süstemaatilisemat ja rangemat eelarve kontrollisüsteemi, et Kreeka sarnaseid juhtumeid enam kunagi ette ei tuleks. samuti me peame minema eelarve kontrollist kaugemale ja hindama ka makromajanduslikke äh, tasakaalu puudumisi ja äh, ebakorrapärasid ning me peame hindama ekspordi konkurentsivõimet, mida tuleb kiiresti teha nii mõneski riigis ning samuti ka äh, sisemajanduse nõudlust, kui see on võimalik ja vajalik. kolmandaks äh, elemendiks saab olema kriisi lahendusmehhanism, finantsmehhanism, mida me äh, kasutasime Kreeka puhul, aitab meil lahendada praeguse kriisi kiire vajaduse, kuid on selge, et me peame looma ka püsiva kriisilahendusmehhanismi, kus oleks paika pandud konditsionaalsus ja samuti ka konkreetsed äh, meetmed selle rakendamiseks. nagu president Barroso ütles, on parem, kui me tegutseme enne, äh, kui et pärast pisaraid valame ja seda me kavatseme ka äh, tulevikus teha lõpetuseks ütleksin, austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma jään lootma teie toetusele, ma usun, et Euroopa Parlament toetab majanduse äh, juhtimise tugevdamist Euroopas, samuti ma pöörduksin Eurotsooni äh, liikmesriikide valitsusjuhtudele ja ma loodan, et nemad äh, reedel ja ka hiljem toetavad meie ettepanekuid ja asuvad kiiresti viivitamata tegutsema nende ettepanekute jõustamisel. miks nii? sellepärast, et meil ei ole aega raisata ja ma paluksin kõigil langetada otsuseid kiiresti, nii et Euroopa strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend osutuks edukaks ja me saaksime luua tõelised vajalikud alustalad jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, seda ootavad meilt meie kodanikud, aitäh! suur tänu, härra volinik! suur tänu ka selle eest, et te viitasite ka olukorrale Kreekas ja et avaldasite ka kaastunnet Kreekas hukkunute omakstele me teeksime nüüd viieminutilise pausi tehnilistel põhjustel